Bonjour, je vous remercie de prendre place. Je vous souhaite la bienvenue pour cette première réunion après les tere tulemast eh, meie koosolekule. Eh, loodetavasti olete te kõik peale suvepuhkust heas vormis. ja nüüd eh, päevakorra tutvustuseks tahaksin teie tähelepanu veel juhtida sellele, milline orkaan sel eh, ööl tabas eh, Kariibi mere piirkonna riike, eriti kahte eh, Euroopa Liidule kuuluvat saart, Saint-Barthélemy ja Saint-Martin see viimane on üheksakümne viie protsendi ulatuses purustatud, nii Hollandi osa kui ka Prantsuse osa on nüüd purustatud. aastaid on tehtud investeeringuid nendesse riikidesse, kus kõik on purunenud nüüd. Äh, lennujaam, telekommunikatsioonid, äh, turismitaristu, kõik on maatasa tehtud ning äh, inimohvrite arv on ka väga traagiline seega paluksin, et äh, te oleksite solidaarsed meiega, kui me väljendame oma mõtteid, äh, oleme koos nendega, keda on vaja lohutada, äh, Euroopa kodanikega ja üldse Kariibi mere rahvastega, kes ei ole veel tegelikult selle surmava orkaani Irma võimusest välja pääsenud Äh, volinik Corina Cretu, äh, volinik Mimitsa ning äh, president Juncker on otsustanud rakendada kõik solidaarsusinstrumendid, mis on võimalik, et neid piirkondi aidata. ja ma tean ka, et meie kolleeg soovib sõna võtta. palun. suur tänu just nii, nagu te siin äh, äsja ütlesite. arvestades seda, et me istume siin praegu ja orkaan Irma, hävitav orkaan on tormanud üle Kariibi mere ning liigub USA poole, on minul küsimus mul on küsimus sekretäriaadile, võib-olla saaks ikkagi informatsiooni kas või natukenegi selle kohta, mis on nende saartega toimunud, juhtunud, milliseid vahendeid tuleks kasutada. meie tahame öelda kohe välja, et me tahame aidata neid saari. igal riigil ei ole sarnaseid võimalusi seega, kas me ei saaks täna juba informatsiooni? ja siis äh, koosolekute käigus saab arutada, mida edasi teha. Merci, euh, Louis-Joseph. suur tänu. Äh, Joseph ka. suur tänu, kallid kolleegid, mina olen selle piirkonna äh, esindaja siin Euroopa Parlamendis. ma olen väga liigutatud. Äh, äh, olen liigutatud sellest, et Te avaldasite kaastunnet, solidaarsust nendega, kes praegu on väga rasked aegu läbi elanud. kahjuks äh, orkaan ei ole veel lõppenud, aga San Martani saar on tõesti üheksakümne viie protsendi äh, ulatuses purustatud, ma ei tea, kas te oskate ette kujutada, mida see tähendab. orkaan liikus kolmsada kilomeetrit tunnis tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal tsüklon Hugo ajal oli äh, nii, et üks lennuk, äh, kes oli äh, just oma lennurajal, liikus, liikus lihtsalt kilomeetrit edasi kolme, kolmekümne kilomeetri tunnikiirusega. nüüd võib-olla äh, saaks äh, midagi siiski teha, et need kaunid saared siiski saaksid normaalse elu juurde tagasi pöörduda ja inimesed ka inimväärsete elutingimuste juurde jõuda. tänan. nüüd vaatame oma päevakorda, seal on üks väike muudatus tehtud äh, äh, kui äh, raportöör Giuffrina, Giuffrida ja Consolino on nõus, siis vahetame nende järjekorra ära, nende raportite järjekorra ära ja usun, et neil ei ole midagi selle vastu. seega punkt kaheksa tuleb enne punkti seitse arutelule edasi üheksateist, kakskümmend juuni, kakskümmend üheksa juuni, kaksteist, kolmteist juuli protokollid on kõik kättesaadaval online ja kui ei ole mingeid vastulauseid, siis loeme need protokollid kinnitatuks. samuti arvan, et võib äh, ära kinnitada äh, regikomisjoni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta koosolekute ajakava kakskümmend äh, komisjoni koosolekut paika panna äh, kalendrisse on väga keeruline ja nüüd püüdsime leida parima võimaliku vormeli. üks koosolek kuus ja neljapäeva pärastlõunal me siis enam koosolekuid ei tee, et kõik saaksid vajadusel ka oma valimisringkonda tagasi pöörduda nüüd läheme hääletuse juurde. punkt viis, Euroopa Liidu üldeelarve, kõik head. see võtab kahe tuhande kaheksateistkümnendat aastat. kas kõigil on hääletuskaardid kaasas? teen nüüd ettepaneku, et me alustame hääletamisega kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu. kompromiss on vastu võetud. edasi läheme otse kuuenda muudatusettepaneku juurde, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. teen ettepaneku kontrollida elektrooniliselt seda. hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. seega vaatame, mis meil järgmiseks tuleb. L'amendement dix-neuf. muudatusettepanek üheksateist. kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud? Sorry. Bon. On... Amendement 19, qui est pour Non. üheksateistkümnendat ei ole, see langes ära ilmselt, nüüd tuleb kakskümmend, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, teen ettepaneku kontrollida seda. hääletus algas. hääletus lõppes suure enamusega tagasi lükatud. mis meil siis järgmiseks tuleb? kakskümmend üks. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes poolt kes vastu, kes erapooletud. tundub, et vastu võetud. kontrollime võib-olla elektrooniliselt, palun. hääletus algas. hääletus lõppes. nüüd on vastu võetud. Amendement 27 muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. teen ettepaneku kontrollida, kolmkümmend neli, hääletage palun. hääletus lõppes. Il n'est pas adopté. ei ole vastu võetud järgmiseks kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. number kolmkümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. arvan, et vastu võetud. kontrollime seda siiski. hääletus algas. hääletus lõppes Il est adopté largement. Le vote final. Ah. L'amendement 30. see oli vastu võetud järgmiseks kolmkümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. ja lõpphääletus elektrooniliselt kõigi muudatustega hääletus lõppes. raport meie armsalt esinaiselt on heaks kiidetud, palju õnne. Läheme järgmise hääletuse juurde. hääletame kolleeg Ravan Luis Valgasel Siiso raportit uut euroala majanduspoliitika. Teda ennast ei ole kohal, aga hääletada tuleb. aega kaotamata esimene muudatusettepanek, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud esimene lõik ja esimene muudatusettepanek, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, lõige üks A, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, AMC kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud kontrollime elektrooniliselt, muudatusettepanek viiskümmend seitse, palun. hääletus lõppes. muudatusettepanek lükati tagasi. järgmiseks viiskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud teen ettepaneku kontrollida elektrooniliselt, palun hääletage. hääletus lõppes. muudatusettepanek võeti vastu. järgmiseks viiskümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kon-, teeme eh, elektroonilise kontrolli viiekümne üheksale, palun hääletage hääletus lõppes. muudatusettepanek kiideti heaks, järgmiseks kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame elektrooniliselt kogu arvamust. Le vote est clos Rapport largement adopté, félicit-. Euh, see arvamus on heaks kiidetud, palju õnne kolleegile. Bien. Notre collègue <clears throat> Geoffrida est, est kolleeg Jufrida on saabunud nüüd, tere tulemast! ja läheme siis edasi ja vaatame tema raportit. see puudutab äh, madalsissetuleku ja aeglase majanduskasvuga piirkondade konkurentsivõimet majanduspiirkondi käsitlev aruanne. see on esimene äh, arvamuste vahetus äh, selle teema üle võtnud veel raporti üle selles meie komisjonis, aga teema on kindlasti midagi sellist, mis on äh, varem ka arutlusel olnud ja see on väga oluline. nimelt, kuidas teatud Euroopa regioonides kasutada ära ühtekuuluvuspoliitika võimalusi. ja nüüd palun, et kolleegid kes ei soovi selles debatis osaleda, lahkuksid saalist, nii et meie kolleeg Tšofrida saaks meile rahulikult tutvustada oma raportit. ja siis anname variraportöörile ka sõna, palun. Buongiorno. suur tänu, tere hommikust kõigile. paar märkust alustuseks neid teemasid laiemas mõttes oleme juba käsitlenud ja nüüd äh, soovitakse teatud aspektide kohta üksikasjalikumat äh, lähenemist. nagu te teate, komisjon avaldas selle teema kohta dokumendi, seitseteist piirkonda, kaheksa liikmesriiki, kus on aeglane majanduskasv, kus äh, SKT on Euroopa Liidu keskmisele lähedal, aga majanduskasvu ei ole Itaalia, Kreeka, Portugal ja tuvastati ka piirkond, kus on madala sissetulekuga SKT, aga majanduskasv on tegelikult olemas. Nendes äh, piirkondades on teatud sarnasusi ning ühtekuuluvuspoliitika on olnud üsna viljakas Ida-Euroopa piirkondades, näiteks nagu Bulgaaria, Ungari, Poola ja Rumeenia ning on teatud aspekte, mida nendes piirkondades tuleb veel arendada ja teeme seda ka selle raporti käigus. küsimus on muuhulgas ka hariduses ja koolituses tööhõives, see on pidevalt esile kerkiv teema, kus on ka teatud vastuolusid. komisjonile teeb muret väga jäik tööturg, kollektiivsed õigused on problemaatilised. miinimumpalk on ka takistuseks ja nendes piirkondades sageli lepingud on tähtajalised, kasvupotentsiaali ei ole ja ettevõtted ei soovi rohkem töötajaid palga, palgata. siin on ka seos ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa Liidu majanduspoliitika osas ning tahaksin, et peaks, peaksite seda ka silmas komisjon on öelnud, et äh, riigi võlg on äh, suureks takistuseks, see aeglustab ka ühtekuuluvuspoliitika mõju ning äh, riigi võlg takistab tõukefondide rolli ja mõju ning seda tuleb silmas pidada. ning investeeringute vähesus omakorda avaldab majanduskasvule mõju. kohalikel omavalitsustel on piiratud võimalused investeeringuid teha. see kõik mõjutab siis eelarve puudujärgi sel, seda kõike tuleb eelarve koostamises silmas pidada ning puudujäägi vähendamine soodustaks majanduskasvu, siin on ka teatud makromajanduslikud näitajad, me ei, kui me vaatame näiteks Hispaaniat ja Portugali, siis sealt on selgelt välja tulnud, kui oluline on tuvastada see seos ühtekuuluvuspoliitika ja makromajanduslike tegurite vahel. Neid kahte aspekti tuleb koos vaadelda selleks, et soodustada investeeringuid piirkondades, kus struktuurierinevused on suuremad, seal on teatud kattuvusi, mida tuleb kindlasti silmas pidada, kui lähtume ühtekuuluvuspoliitikat, poliitikast. see ei puuduta mitte ainult majanduspoliitikat, loomulikult äh, tuleb kõike vaadelda konstruktiivselt äh,, soodustada reforme ning komisjon soovib tihedamat seost ühtekuuluvuspoliitika ja soovituste vahel, mis on ette nähtud äh, Euroopa poolaastaks, aga need ei ole piisavalt konkreetsed. me ei taha, et ühtekuuluvuspoliitika tugineks ainult poole aasta soovitustele. eriti madala majanduskasvuga piirkondades. me tahame, et nad soodustaksid tõukereforme, need peaksid olema mitmeaastased, ühised eesmärgid ning toimuma peab tõeline konsultatsioon. meil on olnud aastakümneid Euroopas juba sellist aega. kui nüüd komisjoni dokumenti lugeda, siis seal on kaks stsenaariumi. kõigepealt ühtekuuluvuspoliitika, mida tuleb paremini rahastada. Need tahavad, et see tugineks poolaasta soovitustel ning äh, selline on komisjoni nägemus äh, majanduspoliitikast. teine võimalus on, et ühtekuuluvuspoliitika oleks prioriteet ning äh, rahalised vahendid oleks ette nähtud ka järgmiseks perioodiks. et jõulisemalt järele aidata neid piirkondi, kes on maha jäänud soodustada kaasavat kasvu. me peame vaatama, mis on need parimad võimalused, et äh, häid tulemusi saada. me ei saa siin lihtsalt üleva-alluva suhetest rääkida, see peab olema võrdsetel alustel. see on stsenaarium, mis mulle rohkem meeldib ja mida mina toetaksin ning kui teil on mingeid ettepanekuid või kommentaare, siis hea meelega kuulan, aitäh! Je pense qu'il y a un élément. suur tänu. arvan, et äh, selles, mis öeldi, oli väga huvitav äh, element, nimelt, et ei ole äh, iseenesestmõistetavat seost, korrelatsiooni ähm, arengutaseme ja kasvutase, majanduskasvu taseme vahel. võib olla äh, nii, et äh, majanduskasv on küll jõu, jõudne äh,, aga mahajäämus on siiski suur, palgad maha jäänud ja teisest küljest on tegemist jõukate, ehm, jõukate riiki, piirkondadega, aga majanduskasv on seal väga tagasihoidlik, seega see on väga oluline selleks, et hinnata, kuidas majandust arendada ja töökohti luua. rahvapartei variraportöör, kolleeg Fernando Gross, palun president eh,. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à relatora este... suur tänu teile, esimees. tahaksin tänada kõigepealt eh, raportööri selle algatusraporti eest ja teen omalt poolt mõned märkused. esiteks, loomulikult ma tunnustan seda algatust, eh, mis eh, proua Kreetsu poolt sai alguse kaks aastat tagasi. tegemist oli pilootprojektidega Rumeenias ja Poolas, nii nagu juba öeldud. väga olulised praktilised panused olid need selleks, et ühte strateegiat, poliitilist strateegiat siis nende regioonide jaoks äh, välja töötada. nüüd äh, on kahte suurt äh, jakku jaotatud regioonid, ühest küljest need regioonid, kellel on suur mahajäämus, regioonid, eriti just Euroopa lõunaosas, kus kasv on olnud väga piiratud aprillis esitati komisjoni töödokumenti väga hea meetod ning initsiatiiv on see igal juhul. siin on pandud kõikehõlmav diagnoos nendele probleemidele ning äh, niimoodi on võimalik saavutada nende piirkondade majanduskasv tulevikus. aga oluline on kindlasti see, et äh, kohalike piirkondade ja autonoomsete piirkondade areng äh, oleks äh, ka realistlik, et see ka toimuks. oleme ju ka varem seda öelnud. oluline on silmas pidada ka seda, et äh, igal regioonil peaks olema oma kasvustrateegia ja ka, et teistes valdkondades paneksime tähele, et silmas tuleb siiski pidada regioonide endi iseloomustajaid nendele ainuomaseid jooni ning äh, vastavalt sellele töötada välja ka strateegia. raport räägib siin ka sellest näiteks, et äh, tugevdada tuleb inimressurssi ning kindlasti on vaja ka tasakaalukat äh, makromajanduslikku raamistikku. kolmas aspekt ja sellele oleme ka ikka jälle viidanud nimelt eh, poliitilised otsustajad eh, peavad ka saama ligipääsu eh, ajakohasele süsteemsele informatsioonile, mis vastab tõele. seda pidi siin praegu veel ütlema. aga üldiselt võin tunnustavaid sõnu öelda vaid raportöörile. ma arvan, et see nõrga kasvuga regioonide toetamine on väga oluline, olen ise ühest sellisest pärit olen olnud ka linnapeaks ning erinevate kohalike omavalitsuste eesotsas. ja tean, et äh, hästi sõnastatud arengustrateegiat on vaja maapiirkondadesse. linnades on hoopis teistsugused äh, arengumustrid ja sellele ka meie raport viitab hea meelega kordaksin oma sõnu pooleteist aasta tagusest ajast. selleks, et regioonide lähenemine toimuks, konvergents toimuks, on oluline see, et linnalised piirkonnad ning ka hõreda asustusega maapiirkonnad oleksid rohkem koostöös ja koordineeritult peaksime nendega tegelema. inimene peaks olema meie tegevuste keskpunktis ning just keskmise suurusega linnad ja väiksemad maapiirkonnad on siinkohal tähtsad. tuleb silmas pidada ka olukorda linnades, aga samas on tähtis ka hõreda asustusega piirkondi oma arengus toetada. olen nüüd iseennast tsiteerinud, ütleb kõneleja. ja kui seda ka ei öeldud nüüd sõnaselgelt võib-olla välja siiamaani, siis ma arvan, et see raport on kokku võtnud äh, konkreetsed äh, probleemid väga hästi ja ma arvan ka, et poliitilised äh, rahalised vahendid on olemas, mis toetavad positiivselt piirkondade arengut. ma arvan, et see dokument on meie debati jaoks väga oluline, eriti kui räägime ühtekuuluvuspoliitika tulevikust. ning poliitilistest meetmetest räägime selles kontekstis kindlasti ka, aitäh! Merci, cher kolleeg, euh, Konstants Rell pour le groupe. suur tänu, äh, kallis kolleeg ja nüüd sotsialistide nimel järgmine kõneleja. no suur tänu teile, esimees ütleb proua Kreel, toetan raportööri kõiges, mida ta ütles. siinkohal aga on mul üks konkreetsem küsimus veel. on erisused äh, erinevate regioonide vahel, kellel on arenguline mahajäämus ja raporti kirjutamise jooksul saime me ju ka küsisime ju ka, mida teha nende regioonidega, kes on aastaid ja aastaid saanud regionaalpoliitika vahenditest tugevaid tõukefondi vahendeid, aga ei ole samas eh, teisest küljest eh, sisuliselt kuhugi edasi jõudnud. kuidas me oma ühtekuuluvuspoliitika ümberkorraldamise järg kohaselt saaksime midagi ette võtma, et tõesti tõuge anda. üks näide. olime oma äh, visiidiga äh, Sitsiilias ja aastakümneid juba saavad nad väga-väga palju regionaalarengu tõukefondi rahasid, samas aga praktikas ei ole võimalik neile seda tõuget anda, et nad edasi jõuaksid. mida see siis täpselt meie jaoks tähendab? kas meie peaksime ehk äh, mingisuguseid äh, konkreetsemaid programme äh, koostama või intensiivsemalt töötama koos ka piirkondadega, niimoodi, et saaksime olla omalt poolt abiks regioonide arengustrateegiate loomisel. mul oleks väga hea meel, kui me saaksime siin ka raportis sellistele küsimustele vastata, sest koduriigis minu käest alati küsitakse seda. ja mul on vastus, et eh, regioonidele me eh, peame abi anda, toetust andma, mingisugust eh, rumalat juttu selle kohta, kuidas rahad kinni keeratakse, ma ei taha üldse kuuldagi, aga ma tahaksin teada, kuidas raportis me väga sega-, selgeks saaksime teha seda sõna, sõnastada, kuidas me teeme konkreetselt midagi, et ühtekuuluvuspoliitika paraneks selles regioonis, aitäh. Teid, Seer variraportööri ei ole. Alde, kolleeg, variraportöör, palun. Ik wil uh, vooral uh, de Europese Commissie bedanken voor dit uh, staff working document, want... Uh... Aitäh, ma tahaksin tänada Euroopa Komisjoni selle dokumendi eest, sest siin on rõhutatud väga olulisi sõnumeid. Ma olen ise seda sama juttu kuulnud juba mõned aastad, olen ka ise sellest rääkinud. Peamine sõnum on, et meil on vaja tegelikku kasvu ning äh, parandada piirkondlikke strateegiaid ning äh, selleks on meil ka vaja struktuurireforme, see on kõige tähtsam. proua Kreel ütles, et me peame vaatama, mida tuleb teha. minu arvates on vastus järgnev. Äh, struktuurireformide toetusprogrammid keegi saatis ka kirja, et väga palju raha on ette nähtud nende programm, programmide jaoks, seega ma tahaksin komisjonilt küsida, et nad selgitaksid põhjalikumalt, kuidas äh, on olukord paranenud, millesse on investeeringud, investeeritud, sest see on tõesti nende piirkondade jaoks võtmetähtsusega. nüüd tööturureform, ka see on siin raportis olulisena välja toodud me oleme siin näinud, et tööturureform on äh, määrava tähtsusega. Teie riigis Prantsusmaal üritatakse seda praegu läbi suruda ja loodetavasti see on edukas. kuigi me ei saa ju Prantsusmaal ikkagi rääkida mahajäänud piirkondadest. Prantsusmaa ei ole madala sissetulekuga riik. teiseks, kui ma kuulan raportööri, siis jääb mulje, et äh, et see on töödokument, aga selge on, et makromajanduslik raamistik on määrava tähtsusega, et äh, tagada piisavad investeeringud ja komisjon ütleb õigesti, et äh, peab olema selge seos Euroopa poolaastaga ning Euroopa ühtekuuluvuspoliitikaga ning äh, nii minu arvates kui komisjoni dokumendist tuleb välja, et makromajanduslik tingimuslikkus on tähtis. raportöör, kui te nüüd edasi töötate, võib-olla te saaksite ka seda komisjoni dokumenti paremini viidata, sest see on tõesti äärmiselt objektiivne. me tuleme alati tagasi selle makromajandusliku tingimuslikkuse juurde, see on see äh, peamine läbiv joon. kui me soovime, et investeeringud oleksid tulusad, siis on see vajalik ja kokkuvõtteks tahaksin rõhutada seda, mida juba ka eelkõnelejad on maininud, kui me soovime piirkondades kasvu, siis kui me tahame nutikat spetsialiseerumist, siis me peame investeerima oskustesse, inimeste oskustesse, kes on meie tööturul, võime küll ka taristusse investeerida, aga pärast kaks tuhat kakskümmend lähme edasi ühtekuuluvusfondiga ning TNT võrgustikku on suured summad ette nähtud, palju raha on investeeritud komisjoni poolt nendesse mahajäänud piirkondadesse ja ametiasutused peavad ikkagi oma kodust pihta hakkama. me räägime siin haldussuutlikkuse parandamisest, kuidas me lahendame kohtuvaidlusi ja nii edasi siin on ametiasutustel ka väga oluline roll mängida, aitäh, see on minu poolt kõik. suur tänu. kuue kolleeg Dmitris Papadimulis, palun. suur tänu. tegemist on tõesti tähtsa teemaga. räägime siin regioonidest, kellel on arengus mahajäämus ja sama lugu kehtib ka inimeste sissetulekute kohta ja on väga selge vajadus. me peame kindlasti juba olemasolevat Euroopa Liidu vahendit kasutusele võtma ja neid tuleb suurendada niimoodi, et äh, ebatasasused erinevates piirkondades vähendada. suur aitäh teile, raportöör Tšufrida, äh, kes väga hea aluse lõi mm, meie ühtsete mõtete jaoks selles valdkonnas ja ma tahaksin meie Hollandi kolleegile, liberaalile öelda, et tema hea hollandlasena peaks tegelikult aru saama sellest, et strateegilise arengu EFSI fondi vahendid innovatsioonide äh, uurimistegevuse ja muu jaoks on vajalikud, toetavad äh, siis äh, regioone, kus on vähem ja nõrgem sissetulek, selle asemel, et ehitada hoopis kalleid maanteid Saksamaal ja Hollandis nii nagu see tavapärane on nendes riikides. kas peab tõesti olema nii, et valame kogu äh, raha rikaste riikide betooni selle asemel, et äh, kasutada seda kusagil, kus seda tõsiselt vaja on? ametlik statistika ütleb, et vahendid äh, on vaja kasutada ära teadus- ja arendustegevuse jaoks statistika ütleb et, et seitsekümmend kaheksa protsenti nendest vahenditest läheb Põhja-Euroopa riikidesse, üksteist protsenti Lõuna-Euroopa riikidesse ja veel vähem Ida-Euroopa riikidesse. see tähendab aga ajuvoode äravoolu ainult põhja poole ja niimoodi ei ole võimalik erinevatest lõhedest Euroopa erinevate riikide vahel kuidagi lahti saada seetõttu tahaksin ma öelda, et öelgem asjadest, rääkigem nii, nagu nad on arengu mahajäämusriigid on Itaalia, Kreeka, Lõu-, Lõuna-Euroopa riigid ja ka Ida-Euroopa riigid, Ungari ja nii edasi. no kas me tahame, et selline olukord jätkuks või toimime edasi niimoodi, et ütleme, et vot Lõuna-Euroopa riikides äh, lüüakse lihtsalt raha laiaks, samas mingit raha ei olegi, mida kulutada. ühtekuuluvuspoliitika vallas peame me olema ühte meelt ja me peame võtma kaasa ka need äh, piirkonnad, mis on vähem arenenud, nad vajavad rohkem vahendeid. loomulikult on selge, et vahendid peavad minema sinna, kus neid on võimalik äh, rakendada, kus nad töökohti loomad, äh, aga meil on vaja konkreetseid selgeid reegleid, mida saaks ka rakendada. ning vaja on vähendada bürokraatia koormat, muidu ei ole võimalik reegleid rakendada ja me peaksime vaatama nendele teemadele otsa, nägema neid objektiivsemalt ja mitte lihtsalt oma huvide öö, spektrumi läbi. näiteks öö, Lõuna-Egeuse piirkond, Rhodos ja Kos, kaks Kreeka saart, kus tõesti on väga laialt levinud turistide arv, mis tähendab, et see toob sissetulekut võib-olla rohkem keskmiselt turistilt kui teised piirkonnad Euroopas samas aga on majanduskasv väga nõrk, inimeste, kohalike inimeste sissetulekud on väga väikesed ja siin on vaja toetust. kas me peame siis tõesti mõistma need piirkonnad igaveseks sellisteks piirkondadeks, kus on sissetulekud väikesed ja majanduskasv pisike? kui ei, siis peame mõtlema täpselt, kuidas me defineerime neid väikese sissetulekuga piirkondi ja kuidas saame neid aidata ja ma arvan, et meie käesolevas komisjonis kui me tahame tõesti regionaalset arengut, nagu räägime, mõtleme selle peale, kuidas investeeringuid tõesti toetada. kuidas oleks võimalik äh, neid investeeringuid kasutada selleks, et äh, inimesed teeniksid rohkem palka, nende sissetulek oleks suurem. selliseid vahendeid peame mõtlema, kuidas Horisont kaks tuhat kahekümnest kasutada või ka EFSist, muidu ei saa me sotsiaalsest ühtekuuluvusest midagi rääkida. tahaksin tänada meie raportööri proua Tšufridat, kes on teinud suurepärast tööd. ja meie fraktsioon tahab kindlasti temaga koostööd teha meie fraktsioon tahab olla ühte meelt ja ühte meelt peaksime olema ka siinsamas komisjonis, et regionaalarengu tarvis midagi ära teha, aitäh. Merci beaucoup, Dimitris. La parole pour. suur tänu. annan rohelistele nüüd sõna. Kalle Kroonist, palun. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų, manau. suur tänu teile, esimees, head kolleegid. mina olen me seda meelt, et tegemist on väga olulise küsimusega selleks, et tagada solidaarsust Euroopa Liidu sees. ja ka selle jaoks, kuidas me üksteise konkurentivõimet suurendada saame, sellest sõltub ka Euroopa Liidu tulevik. praegu on ikkagi väga suured erisused erinevate regioonide vahel. ka sissetulekute lõhe on väga suur. ja mis puudutab ka eh, SKP-d ning mis põhjustab ka tegelikult Euroopa Liidu sees rännet mina olen arvamusel, et palju rohkem läheb maksma regioonides uue taristu ehitamine, kus äh, on väga palju sisserännanuid. võrreldes siis nende regioonidega, kus äh, äh, kohalikud elanikud lahkuvad. nelikümmend piirkonda on liikmesriikides, kaheksas liikmesriigis, kus on sissetulekud väga äh, väikesel tasemel, äh, väga kehva on ka areng tervikuna. ja me ei tohiks ka unustada seda, et äh, on regioone, kes tegelikult, millised arenevad Euroopa toetuse abil väga kiiresti. meie peame silmas seda, et nende piirkondade probleemid saab lahendada, seda komisjoni raportis rõhutatakse samuti ja mina olen arvamusel, et nende regioonide probleemid, mis on aeglasema arenguga, neil on ka haldussuutlikkusega probleeme. tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et Euroopa Liidu abi tuleb vastavalt jagada. aga olen ka seda meelt, et kõik regioonid ja liikmesriigid seisavad väga konkreetsete väljakutsete eest. selles komisjoni dokumendis analüüsitakse ka põhjuseid ning viidatakse asjaolule, et on erinevad lõhed mis puudutab haridusvaldkonda või ka teisi valdkondi. mina olen seda meelt, et see väike analüüs on tegelikult samm õiges suunas ja me peame kutsuma komisjoni üles põhjalikumat hinnangut koostama. millised on võimalused ja millised on ohud seda hinnangut peaks ka pidevalt uuendatama ja ajakohastatama komisjoni enda poolt. ärgem unustagem, et konkurentsivõime ei pea mitte ainult tulema Euroopa Liidu toest, vaid selle aluseks on ka iga liikmesriigi oma õigusaktid. me peaksime mõtlema ka selle peale, millised põhjused täpselt valitsevad Äh, teatud äh, riigid äh, ei ole suutnud teha oma kodutööd ära, sellist kodutööd, mida teised riigid on juba ammu saavutanud. tahaksin teie tähelepanu ka suunata sellele, mis komisjoni dokumendis praegu ei mainita erinevates parlamendidokumentides on ka toodud välja, kuivõrd suured on arenguerisused erinevates piirkondades. statistika, mis meil praegu olemas on, peegeldab seda, kuivõrd suured need erisused on ja sellepärast tahaksin ma kutsuda üles Euroopa institutsioone mitte unustama seda probleemi. on teatud liikmesriike, Äh, mida loetakse üheks regiooniks, kuigi nende sisepoliitika ei vasta sellele jaotusele, see probleem on oluline ja ärgem unustagem seda. FTD, palun, äh, järgmine kolleeg. aitäh, ma tahaksin tänada ka raportööri me räägime siin mahajäänud piirkondadest, Äh, tuginedes komisjoni aprilli raportile ning seal rõhutatakse, et nelikümmend seitse piirkonda, kaheksa riiki, muuhulgas Poola, Bulgaaria, Rumeenia, seal on, need on madala sissetulekuga või aeglase majanduskasvuga piirkonnad. me vaatame just seda, et madala sissetulekuga piirkonnad on Ida-Euroopas ja aeglane majanduskasv, see puudutab Lõuna-Euroopat ning komisjon üritab tuvastada viise, kuidas toetada piirkondlikke strateegiaid ehm, ka Euroopa fondide abil. kui me seda ei tee, siis on loomulikult keeruline lahendusi leida. komisjon on tuvastanud viis põhjust, majanduskriis, mis on kestnud juba kümme aastat ja põhjustanud neid äh, erinevaid olukordi, madal haridustase, väga piiratud innovatsioon ja teadus- ja arendustegevus ning ka haldussuutlikkus ning ka see, et noored ei ole piisavalt hästi koolitatud ning rahvastiku kahanemine ja investeeringute kahanemine, nii era- kui riigiinvesteeringute kahanemine. meil on vaja lahendusi, mis soodustaksid nutikat spetsialiseerumist, et vähendada piirkondlikke lõhesid ning investeeringuid haridusse, et need piirkonnad oleksid äh, ahvatlevamad et äh, see inimkapital nendes piirkondades äh, ei lahkuks, aga komisjon on teinud ühe täiesti selge vea. Nad tahavad äh, rõhutada ühtekuuluvuspoliitikat, tuginedes Euroopa poolaastale, aga viimase paari-kolme aasta jooksul me oleme näinud, kui neid arutelusid on peetud, et ja me ei saa tõesti tegelikult aru, miks ei ole sanktsioon Hispaaniale ja Portugalile. me oleme kogu aeg rõhutanud artikli kakskümmend kolm olulisust, aga tegelikult see muudaks selle olukorra nendes riikides hullemaks. mina olen pärit Itaaliast, teatud piirkonnast, kus äh, keskendutakse konkreetsele piirkonnale ning äh, seal investeeringud on vähenenud kakskümmend seitse protsenti ning SKT on vähenenud neli protsenti, mis on hullem kui ülejäänud Itaalias. me mõistame, et mm, Lõuna ja Põhja-Itaalia vahel on erinevusi. see on tõsi kõikide mahajäänud piirkondade puhul me saame kümneid miljoneid eurosid toetusi ühtekuuluvusfondist, aga seda haldavad juhid, kes on täiesti ebapädevad. Euroopa Liit on paika pannud ka reeglid eelarve puudujäägi ja riigi võla osas, mis tegelikult avaldavad vastupidist mõju komisjon on koostanud investeerimiskava, aga meil ei ole piisavalt koostööd äh, riiklikul tasandil, mis puudutab äh, riiklikke ja kohalikke strateegiaid ja Euroopa Liitu ning äh, kodanikud, kes kannatavad kõige rohkem, tahavad just abi, mitte toetuste peatumist aastaks kaks tuhat kakskümmend. kõik mahajäänud piirkonnad seisavad silmitsi raskustega Itaalias tulenevalt just korruptsioonist ja haldussuutmatusest ning äh, me peame eelarvet paika saama, me peame tagama sõltumatuse ka ametivõimude osas. meil on mõned muudatusettepanekud, me panustame selleks, et raport muutuks veelgi paremaks. aitäh! nüüd on meil veel kaheksa sõnasoovijat ja siis saab sõna raportöör ja komisjon. ja nüüd äh, paluksin, et te teeksite täiesti lühidalt. kolleeg Žulo, palun. aitäh. kõigepealt äh, paar sõna. tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest ja ka komisjoni. kahjuks küll see komisjoni raport ei räägi midagi äärealadest, kuigi ka sellele peaksime tähelepanu pöörama. mainiksin paari asja, mis on minu jaoks olulised. esiteks, siin raportis see erinevuste rolli rõhutamine, see on äärmiselt tähtis, me peame edasi liikuma selles vallas, sest me räägime sageli ühtekuuluvuspoliitika keerukusest, aga kahtlemata tuleneb see osaliselt sellest, et meil on ühetaolised sekkumismeetmed programmide lõikes piirkondade jaoks üks oluline raport näitab, et äh, me peame ikkagi kohaldama erinevaid lähenemisi, sest me teame, et mõnede riikide puhul on märkimisväärseid erinevusi ka piirkonniti. Prantsusmaal on väga suuri erinevusi pa Pariisi piirkonna ja muude piirkondade vahel, seega me peame tõesti ka seda silmas pidama tulevikus ühtekuuluvuspoliitika puhul teine teema, mida tahtsin rõhutada, oli see, et me räägime sageli indikaatoritest ühtekuuluvuspoliitika lõikes ja raportis on näha, et on teatud aspekte, mida on arvesse võetud, need trende, mitte ainult statistikat ja me peame ka seda silmas pidama ja lõpetuseks piirkondade vaheliste erinevuste rõhutamine, need on valdkonnad, mida tuleks edasi käsitleda ja ma arvan, et see puudutab ka ühtekuuluvuspoliitika tulevikku. aitäh nende huvitavate märkuste eest ja nüüd äh, kolleeg Paraleski. aitäh. kuna piirkonnad Bulgaarias on ka käsitletud siin komisjoni raportis. ma jätkan oma emakeeles, bulgaari keeles. head kolleegid, ma leian, et alahinnatakse probleemi erisust, millega mitmed Äh, probleem, piirkonnad Ida-Euroopas äh, silmitsi seisavad, kes on maha jäänud. Nende piirkondade puhul on asi selles, et äh, need on deindustrialiseeritud piirkonnad suurel määral. varasemalt olid seal suured tööstusettevõtted, tooted, aktiivne ekspordipoliitika keemiatööstuses, masinaehituses, toidutööstuses ja see pakkus töökohti tuhandetele inimestele. muutuste käigus, kui muutusid nii sotsiaalsüsteemid kui majanduslikud lähenemised, siis kannatasid need piirkonnad märkimisväärselt ja seetõttu tuleks eriti tähelepanu pöörata lepingutekstile, mis puudutab Euroopa Liidu toimimist, artiklile sada seitsekümmend neli, kus on ette nähtud ühtekuuluvuspoliitika, mille eesmärk on piirkondade probleemide lahendamine piirkondades, kus on tegemist siirdepiirkondadega, mille kohaselt need meetmed ja vahendid, mida kohaldatakse, võtaksid arvesse ka neid eripärasid ja erisusi. seetõttu tõttu ma ei ole nõus selle lähenemisega, mis on välja pakutud, et meil on vaja makromajanduslikke tingimuslikkust, tõukereforme, struktuurireforme, mis tagaksid suuremad investeeringud. mitte, et meil ei oleks neid meetmeid vaja, aga nendest lihtsalt ei piisa, kui sellele ei lisata ka konkreetseid poliitikasuuniseid, mis äh, looksid uusi tööstusi, võttes arvesse uusi majandusarenguid, sest vastasel juhul me pettume taas kord. volinik Oettinger oma ettekandes, kus enne suvepuhkust käsitleti ka ühtekuuluvuspoliitikat, rõhutas järgnevat. ta vastas äh, kolleeg Reo küsimusele, kuhu siis raha läheb, kuhu raha kaob nendes piirkondades. ta ütles, et iga euro, mis me investeerime, kuuskümmend eurosenti läheb tagasi Saksa või teistesse Lääne-Euroopa riikides tööstusesse tulenevalt nendest piiridest, mis on paika pandud projektide elluviimise käigus. tema enda riigi jaoks on see muidugi positiivne, aga ta räägib sellest, kuidas taastoodetakse mahajäämust teatud riikide jaoks, seega ma leian, et komisjoni analüüs, need viis põhjust, mis on välja toodud, ei võta arvesse neid erisusi ja seetõttu mina toetan seda, et me jätkame ja lähme analüüsiga rohkem süvitsi, kuidas nendest erinevustest üle saada ja minu arvates on määrava tähtsusega, et ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ühtekuuluvuspoliitika oleks avalike investeeringute poliitika kus keskendutaks konkreetsetele valdkondadele ning lisaks sellele oleks ka finantsvahendite, EFSI, erainvesteeringute osakaal tagatud ning seda kõike peaks toetama väga põhjalikud poliitikasuunised sest muidu seisame silmitsi taaskord äh, Ida-Euroopa töötajate tööturu rändega, mis tekitab probleeme, aitäh no.! suur tänu! kolleeg Aimo. ma arvan, et kui me küsime endalt, mikspärast ühel regioonil on arengu peetus või arengus mahajäämus, siis äh, siin on palju põhjuseid ja sellele on juba viidatud ka, aga ma võib-olla ähm, mõtleksin praegu selle peale, et kes teab põhjuseid, saab ainult äh, probleemi lahendada ja Leibnizi Majandusuuringute Instituut on viinud läbi uuringu ja püüdnud ka sellele küsimusele vastata. ning instituut jõudis selle uuringu käigus tegelikult täiesti üllatavale tulemusena ja nemad nimelt arvavad ja ütlevad siis, et äh, arengus mahajäämus tuleb ka sellepärast, et äh, regioon, mille naabriteks on äh, regioonid, kus tõukefondide vahel toimub, tõukefondide toetus on, jääb vaesemaks või jääb mahajäänumaks regioonidest teistes regioonides. Need regioonid, mis on väga lähedal üksteisele, eh, on konkurentsis üksteisega ja seetõttu ei ole võimalik kasvu eh, kiirendada ja see üllatab mind, see tulemus. ning eh, ma tahaksin küsida, kas komisjon on seda arvesse võtnud oma ettepanekutest? teine järeldus oli see, et piirkondades, kus on suured klastrid, on, seal on tehnilised ja struktuursed äh, puudujäägid ja tõkked tuleb eraldada enne seda, kui tõukefondide vahendid üldse mõju saavad äh, avaldada. see on väga huvitav ja ma arvan, et me peaksime oma analüüsis siin seda arvesse võtma ning küsin sellepärast äh, komisjonilt, et kas te teate, et selline uuring on olemas ning kolleeg Tšufridale viitan ka, et võib-olla oleks võimalik siin neid teadmisi arvesse võtta teada, igal juhul saadan teile edasi need tulemused. Äh, mind huvitab, et kas sellel instituudil on õigus ja kui tal on õigus, siis milliseid instrumente on vaja meil välja arendada selleks, et see suur summa, mis investeeritakse nendesse regioonidesse ka läbi tõukefondide, saaks tuua veelgi paremaid tulemusi. suur tänu. Merci beaucoup, Lambert. Norbert, palun. Dank u wel. Even Heel kort in aanvulling op, op de zaken zoals al gebracht zijn. suur tänu. mul on paar kommentaari selle kohta, mis siin öeldi. selles debatis, mis meil praegu toimub, kui räägitakse praegusest programmiperioodist Äh, siis siin kojas oli küll kaheldud, kas raha tuleb, äh, tuleb üldse saata nendesse regioonidesse, kus seda lihtsalt raisatakse. aga teised regioonid samas püüavad äh, teatud konvergentsi saavutada. nüüd see on põhiküsimus, mina mäletan seda oma disku-, siin kogemusest aga kõik sõltub ähm, päevapoliitikast. meil on vaja siiski argumente, mis veenaksid, et tõesti meil on ta-, äh, mahajäänud regioone võimalik aidata ja tuua nad tagasi kasvuteele. mul on ettepanekud. meil on äh, tõukefondide programmid. Äh, sinna suunatakse raha ja vahendeid Äh, ja siis on veel vaja regioonidele äh, abi ja liikmesriikidele abi, siis sealt on vaja tehnilist abi, aga ainult liikmesriigid saavad kasutada seda niinimetatud tehnilist abi, näiteks Hispaania. ja neil on isegi veel rohkem raha, kui meie suudame neile anda. see ehk ähm, aitaks neid, see tehniline abi kui võimekust on vaja tõsta. teiseks, miks meil ei oleks mõnda sellist maalähedasemat instrumenti regioonides, mis aitaks regioonidel omavahel koostööd teha? ja võiks näiteks lausa kolm erinevat regiooni ühendada, üks, mis on maha jäänud, üks, äh, äh, kellel läheb hästi ja üks, äh, kes on edasi jõudnud. võib-olla see olekski selline hea üle-euroopaline algatus. Hiinas ongi nii, et erinevad regioonid ja linnad ühendavad oma kogemused. linn, millel ei lähe nii hästi ja linn, millel läheb väga hästi, äh, teevad koostööd äh, ja see annab tulemusi aga ma ei ole kuulnud midagi sellist komisjonilt. ei saa öelda, et komisjon üldse tööd ei teeks, aga meil on vaja mingisugust äh, uut instru-, uut instrumenti, näiteks regioonide troika moodustamine. suur täna, tänu. kes on siis meil järgmine? kolleeg Papadakis, palun. Νομίζω ότι το θέμα που βάζει η έκθεση επί της ουσίας suur tänu. kõigepealt tahan ma öelda, et ma arvan, et me räägime selle raporti põhilisel teemal, nimelt kasv. kasv on oluline nii töövõtjale, rahvale, aga ka ettevõtjatele. kui ettevõte tahab olla konkurentsivõimeline, siis ei ole töövõtjale ja regioonile sealt suurt äh, tulu loota. sest töövõtja õigused ja inimeste õigused saavad selle läbi piiratud. suurkontsernid tahavad teenida lihtsalt palju raha. Äh, räägiti Kossia ja Rootose saartest kui väga arenenud piirkondadest, äh, mäletame ju äh, maavärinat, äh, kuigi tegelikult tegemist on saarega, kus on majanduskasv meie definitsiooni järgi nähtav, aga siis Roodos veel üks näide, mis näit-, näitab seda, kuivõrd palju tulu on võimalik seal teenida suurkorporatsioonide poolt aga kaks tuhat kolmteist olid sealt suured üleujutused, mis tõid kaasa väga suured kahjud. ütlen seda kõike ainult sellepärast, et erinevate kahjude eemaldamine, mis mm, olid siis maavärina tagajärg või siis üleujutuste tagajärg, sellest ei võtnud küll osa suurkontsernid, kes huvituvad ainult oma tulu teenimisest ja ka poliitikud paraku mitte nii et äh, jah, nendes piirkondades on võimalik tulu teenida küll, aga see ei vii meid mitte kusagile arengulises mõttes. räägime siin äh, paindlikkuse puudumisest, sellepärast et on kollektiivlepingud inimestelt, aga no mida me siis nüüd mõtleme, kas äh, tulevikus ei hakka me lepinguid sõlmima enam kollektiivsetel alustel lihtsalt sellepärast, et teha heameelt suurettevõtetele? Need on asjad, mille peale peaksime mõtlema. mis on siis täpselt Euroopa Liidu positsioon? ka Prantsusmaal, kus nüüd äh, kollektiivlepingut äh, trambitakse jalge alla, kus massiliselt lastakse inimesi lahti, kõik on need asjad, äh, mida tehakse läbi valitsuse suuniste praegusel hetkel. Need asjad tuleb aga seada küsimärgi alla, meie peame küsima, kuidas edasi, meie peame seisma selle eest, et töövõtja saab ka oma õiguste eest seista ja mitte ainult suurettevõtte omade eest. Joseph, palun. suur aitäh praeguses äh, majanduskriisi olukorras, mis on juba aastaid kestnud, äh, äh, teame, et mõned regioonid on maha jäänud ja muidugi kallid kolleegid esitasid siin küsimusi, aga me peaksime jälle mõtlema, millised on struktuurilised konjunktuuri põhjused. võtame Samardani saare, see on äärepoolsem piirkond. aga nüüd näete, kuidas ühe hetkega, nagu praegu, eh, põrmustatakse kõik saarel tehtud jõupingutused. ma ei räägi siin ainult eh, nendest äärepoolsematest piirkondadest, aga nemad tõesti tunnevad eh, mitmesuguseid puudusi või, või nad on maha jäänud just selle tõttu, et nende klimaatilised, geograafilised struktuuritingimused on hoopis erinevad kui teistel regioonidel minu arvates on regi-, eh, see koostatud eh, raport eh, väga asjakohane ja, ja siin on häid näiteid, on seletatud, mida võiks ühtekuuluvuspoliitika kaudu ära teha, kuidas äh, luua partnerlustingimus, suhteid, kuidas abi anda, see kõik see on hea, aga tuleb olla äh, palju konkreetsem, meie komisjon võiks järele mõelda selle üle, millised lahendused annavad tõesti äh, rahuldavaid tulemusi ja et mis aitaksid konkreetseid äh, regioone välja tulla raskustest et mina sooviksin küll seda ja eh, selles suhtes tahaksin kolleegi tänada, raportööri tänada, kes on eh, tõesti välja toonud siin mõned olulised punktid ja usun, et me saame siin komisjonis koostööd teha, et tõesti raport edasi areneks. Edman. suur aitäh, kolleeg Edman, palun. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. E, króciutko. Chciałbym powiedzieć, że suur tänu ma teeksin väga lühidalt. kuulasin seda, millest te rääkisite ja tahaksin nüüd äh, täheldada, et äh, igaühel on mingisugused äh, mõtted, mis on teatud määral ka täiesti õiged. ja kõiki neid ettepanekuid võiks kuidagi arvesse võtta tekstis aga äh, härra Van Nistelrooy ütles, et tuleks vaadata just seda, milline vastutus äh, regioonide ja kohaliku tasandi valitsustele langeb. minu arvates on see väga tähtis sageli on nii, et äh, Euroopa Komisjon või liikmesriigi valitsus otsustab soovitakse olla äh, targemad kui kohapealsed äh, piirkondlikud valitsusorganid ja seega sunnitakse peale mingisugust äh, tegevuskava, kirjutatakse ette, mida regiooni valitsus peab tegema ja ja mõnikord kõige mahajäänumatele regioonidele sunnitakse peale sama arengumudelit, kui äh, arenenumatele piirkondadele, see tähendab seda, et ka need regioonid peavad otsuseid tegema ja otsuseid tegema küsimustes, mis tegelikult ähm, ei pruugi neid aidata, äh, need ei ole veenvad äh, strateegiad ja ma arvan, et tuleks palju rohkem usaldada kohaliku tasandi valitsust, sest nemad ju vastutavad lõppude lõpuks muidugi äh, tuleb ka jälgida, et nad äh, korralikult oma kohustusi täidaksid. nüüd äh, vaadake Prantsusmaad, Pariisi regioon vajab kindlasti hoopis teistsugust arengumudelit kui Lõuna-Prantsusmaa. sama kehtib ka Poolas. Lääne-Poola ja Ida-Poola vajavad erinevaid arengumudeleid seega tuleks rohkem usaldada kohapealset äh, valitsustasandit, anda rohkem pädevusi kohalikule tasandile, regiooni tasandile. ei tohiks midagi neile peale suruda kesktasandilt. suur tänu. nüüd on meil hea meel, et TG Regio esindaja Euroopa Komisjonist on ka siin. komisjon on olnud siin ka teemaks äh, mitu korda ja võib-olla saate vastata nendele küsimustele, mille parlamendi saadikud esitasid ja kommenteerida meie kolleegi raportit. suur aitäh! härra esimees. katsun teha nii lühidalt kui võimalik, arvestades seda praegust teemat. kõigepealt tahaksin rõhutada seda, et komisjon mõistab, et seda tüüpi mõte, mõttevahetus on väga delikaatne sageli. me oleme püüdnud tõesti kiretult teemat esitada ja olla neutraalsed samas eh, me ei taha ka eh, vaidlust tekitavatest küsimustest kõrvale hiilida eh, seoses ühtekuuluvuspoliitikaga nagu no, näiteks ja ka seoses laiema majanduspoliitikaga ja nende küsimustega, millega tuleb rinda pista. nüüd üks kolleeg tõi välja Ida-Euroopa ja Lõuna-Euroopa olulised erinevused, et raportöör on neid erinevusi käsitlenud ja tegelikult peab ütlema, et see lävendite valik komisjoni poolt äh, oli see, mida soovitati raportis arvesse võtta, muidugi äh, katsume arvesse võtta ka äh, parlamendisaadiku märkusi äärepoolsemate riikide kohta, nende, nende puhul tuleb meil eraldi teatis välja ja peab ütlema, et väga huvitav töö käib praegu Ida-Slovakkia mahajäänud regiooni, regioonipoliitika valdkonnas. kogutakse statistikat ja tegelikult Ida-Slovakkia on meie silma alt nagu selles raportis välja jäänud, aga valitsus on ise hakanud selle piirkonnaga tegelema ja sama sorti tegevust võib leida ka mujalt. minu arvates raportist tuleb selgelt välja see, millised äh, on regioonide ees seisvad väljakutsed ja need lähevad palju kaugemale kui ühtekuuluvuspoliitika. seda te ka ütlesite. muidugi me oleme püüdnud regiooni tasandil majandusarengut mõjutada, kaasa arvatud Äh, makromajanduslikku äh, struktuuri mõjutada, struktuurireforme läbi viia ning äh, samuti on oluline investeeringute suunamise mm, kvaliteet. investeeringud saavad häid tulemusi anda ainult siis, kui nad jõuavad majand-, sellisesse keskkonda, kus soodustatakse investeeringuid ja majanduskasvu kuigi ma saan nõustuda mm, paljude parlamendi liikmetega, peab ütlema, et tõesti eh, ei saa eh, kõiki regioone ühtmoodi käsitleda ei eh, liikmesriigi tasandil ega ka Euroopa tasandil. üks parlamendiliige toonitas siin, et mõned regioonid jäävad isegi mm, oma mitmekesisuselt meie äh, tähelepanu alt hoopis välja, sest erinevused on nii suured. Äh, meil olid pilootprojektid Poolaga näiteks. Äh, meie pühendasime oma tähelepanu just munitsipaaltasandile selleks, et uurida, millised on need struktuurielemendid, mida võiks edasi arendada ja isegi munitsipaaltasandil on, on erinevad linnad täiesti erinevad. nüüd äh, võib-olla ühtekuuluvusfondid eh, iseenesest ei ole garanteeks pikaajalisele majanduskasvule, muidugi eh, õiged eeltingimused peavad olema loodud, eh, kindlasti tuleb vältida korduvaid patiseise, ummikuid, mis on just juhtimise tõttu tekkinud teatud piirkondades komisjon annab oktoobris välja viimase äh, regiooni äh, halduskvaliteedi indeksi ülevaate ja mm, siis võib-olla te saate sealt ka informatsiooni juurde. kui nüüd konkreetsemaks minna, siis viidati ka ühe mõttekoja raportile mahajäänud regioonide kohta ja võimalusele teha koostööd naaberregioonidega. tõesti, me oleme kursis selle mm, raportiga. ja peab ütlema, et mm, meie seisukohad on võib-olla veidi erinevad sellest, kuidas seal äh, andmeid kasutati ja, ja arvutusi tehti. aga põhimõtteliselt on nii, et äh, palju sellest informatsioonist, eh, mida kasutati, tegelikult puudutas perioodi tuhat üheksasada üheksakümmend seitse kuni kaks tuhat seitse. Eh, sellest ajast saadik on ju väga suured muudatused toimunud eh, ja võib-olla see ehm, aruanne ei olnud lihtsalt nii ajakohane kui meie mahajäänud regioonide aruanne ja nüüd Van Nistelrooy ettepanek koostööks regioonide vahel. sellega ma saan täiesti nõustuda. praegu on päris häid näiteid. Holland ja Rumeenia teevad regioon, regiooni tasandil väga head koostööd, aga see regioonide koostöö peab olema lihtsamaks muudetud. tuleb jagada ekspertteadmisi. suur tänu teile! Merci beaucoup avant de laisser la parole à notre. suur aitäh, nüüd annaksin raportöörile sõna. aga kiirelt räägin ka, mida mina arvan sellest küsimusest. kõigepealt peab ütlema, et see mõttevahetus, mis täna toimus, oli tõesti äh, väga mitmekesine. seal käsitleti peaaegu kõiki neid aspekte, äh, mis tõesti sisalduvad ühtekuuluvust poliitikas äh, ja selge on see, et visioonid on erinevad, aga me kõik äh, soovime, et äh, saavutatakse ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid ja ähm, siin me, meenutan ka meie kolleeg raportöörile, et majanduskasvu määr ei ole iseenesest äh, kõikehõlmav näide, alati äh, on mingisugune seos arengutaseme ja majanduskasvu vahel, aga meie eesmärk on pigem majanduskasv ja areng ja töökohad. Äh, ma olen ise regioonist pärit, kus enne kriisi oli või isegi kriisi ajal oli kuus protsenti majanduskasvu, aga eh, pool elanikkonnast elab siiski jätkuvalt alla vaesuse piiri ja seetõttu tahan rõhutada, et meil ei ole praegu sellist üle-euroopalist poliitikat, ühtekuuluvuspoliitikat, eh, mis annaks eh, väga erinevates olukordades kõigile sarnaseid rahuldavaid vastuseid. seega tuleb arvestada kõikide regioonide eripäraga, mitte ainult äärepoolsemate regioonide ära, eripäraga, vaid äh, mõelda sellele, äh, kuidas kõiki erinevusi arvestades strateegilist regionaalpoliitikat kujundada. ja nüüd me oleme rääkinud siin Äh, äh, ka sellest, et liikmesriigid peaksid looma eeltingimused, et tõesti regionaalpoliitika oleks tõhus, tulemuslik. Äh, meie poliitika jõuab sageli kohtadele, kus ei ole soodus õhkkond selleks, et meie eesmärke saavutada. Need olid minu kommentaarid ja annan nüüd üle sõnajärje raportöörile, et ta saaks vastata võtta kõnelejatele. suur tänu, ma teen väga lühidalt, sest äh, aega on vähe. ma nõustun sada protsenti sellega, mida te just ütlesite. see, et meie tööks ei, töö ei jääks lihtsalt paberile. et äh, meil oleksid realistlikud konkreetsed lähenemised äh, tuginedes äh, infole, mis meil on, me peame arvestama nende erisustega erinevates piirkondades ja see peab omakorda mõjutama ka ühtekuuluvuspoliitikat. ma vastaksin äh, küsimustele, mis siin esitati. oluline on, et meil oleksid poliitikasuunised, mis on suunatud lahendustele ja mis vastavad küsimustele, mis tugineksid ikkagi piirkondade olukorrale. sest äh, praegusel hetkel ei suudeta ikkagi neid lõhesid piirkondade vahel vähendada ja meil on vaja see mõistatus lahendada ning äh, seda lahendust on ka mainitud juba. kui me tahame seda raportit ka ellu viia, siis meil on vaja rohkem konsultatsioone nende piirkondadega. komisjon on ka rõhutanud, et on suur korrelatsioon riiklike poliitikate ja piirkondlike autonoomiate vahel. toon Itaaliast näite. me oleme keskendunud seotud äh, suurel määral nendele institutsionaliseeritud praktikatele, mis on lõunas levinud ja poliitikatega on saadud teatud tulemusi, et äh, see piirkond, et selles piirkonnas olukord paraneks, aga siin keskendutakse kehvemal järjel piirkondadele, aga poliitikasuuniste väljatöötamisel peaksime seda igapäevaselt vaatama, meil ei ole sellist ühtset lahendust äh, piirkondadele, kus olukorrad on täiesti erinevad. ja inimesed on välja pakkunud erinevaid lahendusi, kuidas äh, võimalikult häid tulemusi saavutada, et me saaksime ka tagada, et me oleksime tõhusad. aitäh! suur tänu, pean lisama, et äh, meie komisjonis lepiti kokku agrikomisjoniga, et artikli viis, viiskümmend kolm protseduuri hakatakse rakendama ja lubame siis äh, ka kolleegidel osaleda meie äh, selleteemalistel koosolekutel. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis siis nüüd on meie kolleegi ja aseesimehe Andrea Cozzolino raport selle kohta, kuidas viiakse ellu Euroopa Liidu makropiirkondlikke strateegiaid. Sì, sarò davvero molto breve perché abbiamo... ma teen väga lühidalt, sest nüüd oli meil just väga pikk pikka arutelu ja ma teeksin tõepoolest ettepaneku, et et lähtuksime sellest lähenemisest, mis raport välja pakub. pigem on tegemist kirjeldava raportiga makropiirkondlike strateegiate osas. me oleme kirjeldanud konkreetseid meetmeid, mida on kohaldatud ja me tahame välja pakkuda raporti, mis looks rakendusraamistiku, et need, nende poliitikate elluviimine oleks stabiilsem. kui me vaatame ühtekuuluvuspoliitikat, mida meil on palutud analüüsida lähikuudel parlamendis. seega see ei ole ainult kirjeldav raport, mis äh, paneks paika olukorra ning ma ei taha erinevaid lähenemisi siin välja tuua, mida on kohaldatud, vaid arvestades neid lähenemisi, mida me oleme siin juba analüüsinud ja käsitlenud, pakuksin välja kolm aspekti, millele keskenduda ja need kolm teemat on järgmist. kas me saame tuvastada tasakaalukama valitsemisviisi nende praktikate osas, kuidas me saaksime kokku tuua parimad praktikad, nagu te teate, teatud juhtudel on meil äh, erinevaid äh, eksperimente läbi viia, kuidas um, omavalitsusi ja riigi tasandit paremini kokku tuua. ehk siis me tahame, et meil oleks selline ühine lähenemine, mis annaks aimu, kuidas kõiki neid projekte ja kogemusi paremini hallata liikmesriikide osalus ja kaasamine, pidades silmas kohustusi, nende pühendumust ning äh, kuidas nad ka rahaliselt panustama peaksid. kas saab otse panustada nendesse makropiirkondlikesse strateegiatesse ja kolmandaks investeerimisraamistik makropiirkondadele. mida on võimalik saavutada selles vallas? viimase kümne aasta jooksul lisaks ühtekuuluvuspoliitikale, mida me saaksime veel soodustada avalike investeeringute vallas, kas me saame kasutada erinevaid platvorme, mis võiksid äh, ahvatleda ka erainvesteeringuid? mida me võiksime teha, et tõepoolest ellu viia ja suurendada nende poliitikate mõju nende poliitikate mõju, mis on avaldanud positiivset mõju piirkondadele. see, tegemist on ka tundliku teemaga kohati, seega mina hea meelega kuulaksin ära kolleegide seisukohad nendes küsimustes ja ma tahaksin muudatusettepanekuid ka just need kolme teemat silmad, silmas pidades. me tahame, et meil oleks raport, mis aitaks meil edasi liikuda, minna kaugemale sellest, mida komisjon on juba teinud, võib-olla aitab see meil ka tulevikku silmas pidades luua sellist uut lähenemist ja seda tahaksin just arendada, sellega praegu piirduksin. suur tänu. Euroopa Komisjon on koostanud oma makropiirkondlike strateegiate elluviimise raporti ja, ja oluline on see, et üheksateist liikmesriiki ja kaheksa kolmandat riiki ähm, teevad koostööd ja äh, komisjon äh, on omistanud sellele teemale suurt tähelepanu ja usun, et täiesti õigustatult. annaksin kõigepealt variraportööridele sõna ja äh, edasi saavad sõna kõik, kes soovivad. kõigepealt äh, Frank Bogovitš Rahvapartei nimel, palun. teda ei ole siiski. no Lambert, palun. Exactly what, what, what you said. It, it's related to, to the documents and Frank Bogovitš on kindlasti talent Rahvapartei büroos, nii et vabandust, Tallinnas Rahvapartei büroos äh, praegu on eesseisvuse koosolek seal käimas ja saan äh, siis pärast talle dokumendid edastada, aga äh, kui me vaatame nüüd uut algatust, siis Läänemere regiooni uus strateegia on uus algatus ja teisigi veel piirkondlikke. me võime vaadata ju alati seda, kas klaas on pooltäis või pooltühi. igal juhul peame nägema seda, et ta on pooltäis. kui me vaatame Läänemerd, siis tegemist on äh, väga saastatud äh, merega, eriti kui me mõtleme Venemaa läheduse peale ka ja siis, kui me edasi vaatame äh, kuidas oleks võimalik mitmete omanikega äh, piirkonda paremini hallata, siis eh, näiteks eh, Aadremere piirkond ja teised, eh, mm, seal on TNT projektid, Alpide piirkond, Progresso on selle kallal tööd teinud. näete, kuidas piirkond on hoopis paremini integreeritud ja poliitikaid rakendatakse külades kohalikes, aga see on paremini arendatud poliitika. mõningad et äh, inimesed küll ütlevad, et kui Euroopat katavad makropiirkonnad, siis on see lisandväärtus. unustage ära tavalise regiooni ja linnalise poliitika suhe, sellepärast et linnaline poliitika on üks asi, meie teeme makropiirkondade küsimust. teate, kolme ei-d ja kolm ei-d endiselt kehtivad, nii et tegemist on äh, mitmetasandilise lähenemisega mida me toetame, et muuta seda tugevamaks. Need programmid, mis muudavad tüüpilistes piirkondades äh, olukorda, õõnestavad äh, meie poliitikat. aga me ei räägi lõhkuvast poliitikast, vaid hoopis äh, toestavast ja lisandväärtusega lisaprojektist. edasi, investeeringute strateegia meie lähenemises on siin suured vajakajäämised. kui me mõtleme siin <laughs> uutest tulijatest, näiteks EFSI ja nii edasi. selline koostööalgatus, äh, suure tasandiline koostööalgatus, on raske juhtum, sellepärast et äh, me peame tagama makropiirkonda pidevalt voolava raha, aga mina arvan, et see on igal juhul võimalik, kui me vaatame näiteks Läänemere äh, Eh, piirkonda, mida seal tehakse. ja kui eh, see projekt küpseb, siis peaksime me selle kallal edasi tööd tegema, mitte ainult ühtekuuluvuspoliitika vahendite, vaid ka eh, uute finantsinstrumentide abiga. edasi proua Mihhailova raportiga on see väga tihedalt seotud Äh, siinsamas äh, komisjonis ta selle äh, moodustas. tegemist oli territoriaalset koostööd puudutava raportiga. mõtleme seitsmendat ühtekuuluvusraportit, mida oktoobris ette kantakse järgmiseks perioodiks. kuidas oleks võimalik territoriaalse koostöö ja poliitika, ühtekuuluvuspoliitika lähenemisest minna üle makroregioonide lähenemisele ma arvan, et sellele raportile tuleks kindlasti joon alla tõmmata, enne kui hakkame seitsmendat ühtekuuluvusaruannet äh, hääletama. see oleks unikaalne võimalus. ja nüüd, kui rõhutada veel neid punkte, mida raportöör on varem rõhutanud, siis tähtis on, et äh, oleks poliitiline pühendumus ja omanikutunne äh, parem tulevik on sellel kõigel siis, kui meil oleks võimalik toestada nii Äh, haldussuutlikkust äh, kui ka toetada piisavate indikaatorite kallal, et äh, kaitsta selle ettepaneku head õnnestumist. ja ma tahaksin öelda, et mitte rohkem makropiirkondi pole meil vaja, vaid süvendatumaid. sest minu enda mere ääres olen ju hollandlane, Põhjameri peaks olema heaks näiteks. <clears throat> hea koostöö on olemas, nii et mitte rohkem, vaid süvendatumalt on minu sõnum ja praegu ongi õige aeg neid asju arutada. Merci beaucoup, Lambert, pour le groupe EC. suur aitäh, Norbert, ja nüüd ECR, Oleg Soslovski. daamid ja härrad, räägin äh, kolleegi nimel ja tahaksin lugeda ette tema teksti tahaksin tänada kõigepealt raportööri selle ettepaneku eest, hindan makropiirkondlike strateegiate rolli, väga oluliselt saavad need aidata Euroopa kodanikku. majandustingimused on igal juhul äh, paremad selle läbi, see on väga hea koostöötasand liikmesriikide äh, vahel, aga rahvusvaheliselt kolmandate riikidega samuti. see loob äh, integreeritud raamistiku ja sellepärast saame me kasutada. ja me saame kaasata äh, pühendunud äh, osapooli kõikidel tasanditel. muidugi ei saa öelda, et äh, meil oleks siin vajaka väljakutsetest, ähm, ei, jõupingutusi on vaja rahastamissüsteemides, kaasatuses ning ka kolmandate riikide äh, Äh, sidumises. ma arvan, et siin on võimalik kindlasti avada tee uute strateegiate kaasamiseks. on Euroopa Liidus ju ka teisi, teisi regioone, mis kahtlemata ka äh, saaksid kasutada ära makromajanduslike strateegiate potentsiaali. kolleeg Poremba juba rääkis mitmel korral sellest muidugi võiks komisjoni poole pealt äh, äh, võib juhtuda niimoodi, et äh, Karpaatia projekt õnnestub väga hästi, aga to, igal juhul teie toele me loodame, aitäh. ja namens uh, onze shadow die helaas uh, um, afwezig. meie variraportööriks olev kolleeg ei ole nüüd paraku kohal, äh, härra Jakovtšitš, äh, sellepärast et me tõstsime ümber päevakorrapunktid, aga härra Jakovtšitš palus, et ma edastaksin äh, selle, et tema arust on see raport väga tähtis, mõningad makromajanduslikud strateegiad, näiteks Joonia merepiirkonna oma, väga tähtis. teiseks raportöör rõhutas ka seda, et äh, oluline on süvaanalüüs äh, selle kohta, kuidas liikmesriikide vahelised rahvusülesed äh, programmid õnnestuvad, kuivõrd sihtotstarbelised need on, kui rahastamist oleks ja kas rahastamist oleks lisaks vaja. rahastamine on ju tegelikult juba olemas, aga oluline on see, et komisjon viiks läbi selle analüüsi äh, ja saaksime vaadata, kuidas äh, strateegiaid rakendatakse ja et on olemas piisavalt vahendeid. loodetavasti näeme nendes valdkondades paremaid tulemusi ja näeme ka, et nende makromajanduslike piirkondade projektid õnnestuvad. nii et peaaegu et kõike võiks tegelikult rõhutada selles raportis. Neid samme on juba parlamendis ka astutud ja saame äh, vaadata, et rakendamine ja rahastamine on piisaval tasemel olemas, suur tänu! suur aitäh! järgmiseks härra Papadimoolis. suur tänu teile, esimees! ma tahaksin kolleeg Kotšolinat tänada. Äh, praegu äh, siiamaani tehtud töö eest ma arvan, et äh, see on väga heaks aluseks, et äh, ühtselt selle teema kallal töötada, sest kõik, mis ta on täna teinud ja kõik, mis ta on juba kirjalikult äh, esitatule lisaks öelnud, on väga heaks aluseks edasi viimaks seda tööd, millele me kõik tahame panustada. makropiirkonnad on väga oluliseks instrumendiks, väga kasulikuks meie jaoks ja kui me tahame tööd teha edasi ja tahame rohkem äh, ka edulugusid näha, on väga tähtis, et me vahetaksime ka infot. olukord on praegu mm, ohtlik, nii nagu praegu ütles ka äh, eelkõneleja äh, näiteks Läänemere piirkonnas, nagu öeldud, on jõutud juba päris kaugele Joonia, Aadremeri makropiirkonnana võiks ka jõuda edasi nii kaugele. kuidas, on see, mis mind huvitab. siin oleme rääkinud ka nendest positiivsetest ja negatiivsetest kogemustest nende piirkondade puhul. ja meie peaksime tegema ettepaneku selleks, et selle strateegiaga edasi paremini minna. kes mida teeb, meil on vaja tööülesannete paikapanemist, kuidas Euroopa eh, riiklik ja eh, Euroopa ülene, riigisisene saaks kokku panna eh, tasemetena. selleks, et makropiirkondade strateegia oleks paremini ellu viidud. siin on mitmeid olulisi eeliseid ja neid eeliseid peame ka kasutama. sest me tahame ju, et makropiirkondade strateegiat reaalselt kasutataks esimene asi, mida me peaksime tegema, on investeeringud. sellepärast, et üksikud regioonid ei saa seda ülesannet äh, seljatada üksinda. näiteks Aadria ja Joonia mere piirkond. kuidas investeerida taristusse niimoodi, et äh, oleks äh, turistidel parem liikuda, kuidas kalasektorit organiseerida, kuidas teha niimoodi, et me ei oleks üksiküritajad, vaid et kõik ühiselt äh, saavutaksime oma ühtseid eesmärke. ja siin me ei räägi mitte ainult äh, liikmesriikidest Euroopa Liidus, äh, vaid ka neid, nendest, kes ei ole liikmesriigid. ka neid tuleb arvesse võtta. aga loomulikult kolmandatel riikidel on Euroopa tegevuse suhtes väga suur huvi. Ioonia ja Aadre mere makropiirkond on väga selge näide siin, kui me vaatame selle piirkonna naaberriike Adria mererannikul asuvad, aga ei kuulu Euroopa Liidu liikmesriikide hulka. Nemad on loomulikult äh, ka makropiirkonna strateegiast väga huvitatud. ja siin peame me kindlasti nende riikidega paremat koostööd teha. peame parandama olukorda kodanike jaoks, kes on Euroopa sees ja väljaspool nendes regioonides tegevad ja elavad sellepärast on äh, makroregioon väga hea asi ja härra Kotsolino ja teiste kolleegidega tahame teha koostööd ka muudatusettepanekute tegemise perioodil, sellepärast et me saame teha häid ettepanekuid, mis kogemuste vahetamisel äh, rajanevad. aitäh! suur tänu teile roheliste nimel, vist ei ole kedagi raportööri ja EFT nimel kolleeg Amato, palun. suur tänu, ma tahaksin ka öelda aitäh selle väga hea äh, teksti eest. me oleme makropiirkondlike strateegiate äh, Aadria ja Ioonia merepiirkonna kohta koostanud eelmisel aastal ja mul on väga hea meel, et äh, toonaseid ideid on selles raportis ka arvesse võetud. kriis on kindlasti neid regioone mõjutanud, aga ma peaksin rõhutama nüüd äh, makroregionaalse strateegia elluviimisel seda, kui tähtis on regioonide spetsiifika. meil on vaja mingit territoriaalset lähenemist, mis võimaldab makroregioonide ressursse vastavalt olukorrale koondada. meil on vaja eh, ka integreeritud lähenemist, üldist lähenemist immigratsioonile me vajame radikaalseid muudatusi sisserändepoliitikasse. Ehm, me tahame näha solidaarsust liikmesriikide vahel, tahaksime, et meil oleks Euroopa-ülene strateegia koostööks kolmandate riikidega ja sinise majanduse, meremajanduse toetamine on ka väga tähtis, kui me tahame kriisist välja tulla. kui seda toetatakse, kui sellele kaasneb või sellega kaasneb koolitus, sektorite, valdkondade spetsialiseerumise võimalus, siis äh, see tooks suurt kasu, eriti kaasates naisi ja noori rannikuriikides. olemasoleva infrastruktuuri kaudu tuleb luua jätkusuutlikud meetmed, mis aitaksid meid ähm, suuremat ähm, ühtlust saavutada ole, osalevate riikide vahel. tuleb rõhutada, kui tähtis on erinevate fondide võimaluste ärakasutamine, taastuvenergia tootmise tootmine, äh, tootmise toetamine ning samuti on oluline Euroopa ning äh, liikmesriikide ressursside kombineerimine kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend programmid on ju väga olulised äh, instrumendid. meil on JEF, Horisont kaks tuhat kakskümmend, äh, näiteks COSME äh, programmi saaks ära kasutada turismi arendamiseks. ma tahaksin veel kahest prioriteedist rääkida tahaksime, et ähm, tõesti kõik tegijad regionaalsel ja kesktasandil oleksid hõlmatud. Äh, peame sidusrühmi ka otsuse tegemise protsessi kaas-, kaasama. ning ähm, tähtis on, äh, et otsuseid tehtaks jätkusuutliku arengu nimel. suur tänu! järgmine kõneleja, palun um,. Thank you uh,, chair um,. I thank Mr. aitäh, suur tänu ka kolleeg Kotsolinnale selle raporti eest. võrgustike arendamine Euroopa erinevatel tasanditel see on äärmiselt väärtuslik, need on vähem või mitteformaalsed vähem või rohkem formaalsed ning see kõik äh, aitab meil üksteiselt ja üksteise kogemustest õppida. nii poliitikute kui ka ametnikena, kui me tahame toetada piirkondlikku koostööd äh, madalamal kui ka makrotasandil, näiteks ka Ühendkuningriigis, ma näen raportist, et erinevates piirkondades on nende strateegiate mõju erinev ning see viitab sellele infole, mida justkui minu koduriigis alati levitatakse, et Euroopa Liit äh, annab alati ühetaolised suunised ja sellega alati lepitakse. ma nii nõustun kui ka ei nõustu Hollandi kolleegiga, et äh, ma näen, et need äh, makropiirkondlikud strateegiad on väga tähtsad, arvestades ka riike, kes jäävad Euroopa Liidust väljaspoole ning äh, kui kolleeg ütleb, et väga hea koostöö on Põhjamere riikide vahel, siis mina näen ka, et äh, tulevikus võib see olla takistuseks, kui me enam ei ole Euroopa Liidu liikmed. ma ei taha öelda seda, et me jääme Euroopa Liidust väljaspoole, tõesti, see on viimane asi, mida ma tahaks, aga kui me vaatame Põhjamere koostööalast, siis me peame arvestama ka tulevikuga, see ei puuduta mitte ainult Euroopa Ühendkuningriiki, vaid ka Põhja-Iirimaad. ehk siis ärge loobuge sellest strateegiast veel, sest võib-olla tulevikus meil on seda vaja, et äh, võimaldada koostööd nende vahel, kes tegelikult tunnevad ennast eurooplastena, aitäh! niisiis, äh, see, see teema võimaldab täiesti uut lähenemist, aga nüüd meil on ka eh, Euroopa Komisjoni esindaja siin Regionaalarengu peadirektoraadist. komisjon on hiljuti avaldanud raporti makropiirkondlike strateegiate kohta, seega annan komisjonile sõna, palun. suur aitäh, härra esimees, kõigepealt tahaksin öelda raportöörile suur tänu suurepärase teksti eest, mida praegu välja töötatakse, me oleme sellega juba tutvunud ja kuulasime suure tähelepanuga kõiki ähm, sõnavõtjaid tänases debatis. nüüd tahaksin teile võib-olla äh, veidi kasulikku informatsiooni anda, mis on seotud ka parlamendiliikmete sõnavõttudega äh,. tuletagem meelde, et äh, makropiirkondlike äh, strateegiate teema on regioonides koostöös üsna uus nähtus kaks tuhat üheksa Baltimeri või Läänemeri, äh, siis äh, Aadria ja Joonia meri albistrateegia on hilisemad, seega need on alles äh, arendamisjärgus. Aadria ja Joonia merepebri esimesed projektid alles leidsid kinnitamist. nüüd kuusteist 16 detsam-, detsember äh, avaldas äh, komisjon oma strateegia ja veebruaris avaldasime ka täiendava äh, töödokumendi, personali töödokumendi, kus oli juba kvantitatiivseid näitajaid analüüsitud makroregionaalsete strateegiate elluviimisel. ja analüüsitud seda, mil määral võiks Euroopa Liidu fonde kasutada selleks, et arendada piiriülest koostööd mul on näiteid Läänemere kohta, see on kõige arenenum äh, strateegia, aga me äh, ütlesime, me esitasime küsimusi kuuekümnele osalejale Läänemere piirkonnas, äh, mitte kõik ei vastanud meile, aga siis tõesti kolmekümne neljas vastuses toetati mõtet Euroopa Liitu fondide äh, toetuse kasutamiseks. Äh, need on miljardites eurodes, need summad. nüüd kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend on juba näha, kui oluline on Euroopa Liidu toetus nendele makroregioonidele. seega äh, nende strateegiate rakendamise märgid annavad lootust ja strateegia Euroopa regionaalarengu poliitika äh, vahel, mida viivad liikmesriigid ellu, äh, on teema, mida me oleme äh, ka komisjoni raportis esile tõstnud. nüüd me jätkame tööd. Mm, koostame aruandeid selle kohta, kuidas makroregioonide strateegiad ellu viiakse, loomulikult sõltume me eelarvepädevatest asutustest ja Euroopa Liidu vahenditest, mis on eluliselt tähtsad nende strateegiate elluviimisel. nüüd veel üks mõte, mida siin arutati seoses raportiga, nimelt juhtimine, haldamine, liikmesriikide äh, juhtimine ning seostamine teiste poliitikatega. nüüd alustaksin sellest viimasest. mõnikord arvatakse, et makroregioonide strateegia algusest peale peaks vastama nagu mingisugustele muredele, mis äh, ületavad, äh, ületavad äh, regiooni tasandit. näiteks Läänemere strateegia oli just välja töötatud keskkonnakaalutlustel, soovitakse just keskkonnahoiu tulemusi saavutada ja seal on tõesti selline läbiv koostöö ühe läbiva teema nimel väga oluline. Eh, siis on ka strateegiad, eh, mis on selgemalt eh, nagu Euroopa poliitikatega seostatud keskkonnapoliitika, merekeskkonnapoliitika, energia, transpordipoliitika, need on ka niikuinii nii Euroopa erinevate poliitikate keskmes ja kontseptsioon iseenesest on väga huvitav, sest makromajandusliku koostöö kaudu on võimalik erinevaid strateegiaid edasi arendada. nüüd äh, teie komisjon äh, võtab seisukoha ka selle raporti kaudu, aga küsiks, kas äh, sarnaseid diskussioone toimub ka teiste valdkondade vald-, valdkondadega seoses, näiteks transport ja energia, et seostada erinevaid poliitikaid teatud funktsionaalses ruumis see võimaldaks nii-öelda läbivalt teemasid käsitleda mingist, mingite regioonide piires. edasi, väga tähtis küsimus on haldus ja juhtimine. kuidas strateegia juhtimist edasi arendada? meie toetasime omalt poolt, et juhtimist tuleb kohandada me oleme strateegia väljatöötamise etapist edasi jõudnud ja ähm, loomulikult oli ähm, vaja poliitilist konsensust elluviimiseks, poliitilised osalejad on väga mitmekesised ähm, äh, riigi tasandilt, regiooni tasandilt ja nagu siin öeldi, ka kodanikuühiskonnal, erasektoril peab oluline roll olema. seega juhtimist tuleb kohandada, äh, soovides seda tõhustada, see on väga oluline märkus ja me hea meelega kuuleksime Euroopa Parlamendi soovitusi selles küsimuses. ja lõpuks veel üks eluliselt tähtis küsimus strateegiate elluviimisel on äh, omavahendite kasutamine. strateegia äh, on meie jaoks nii-öelda alt üles äh, protsessid ja on täiesti täiesti õigustatud nõudmine, et ka liikmesriigid ja regioonid oma ressursse rakendaksid nende eh, strateegiate elluviimise tagamiseks, ka inimressursse. Eh, nii et oleks tagatud selline asjakohane koostöö regiooni kõigi piirkondade vahel. Eh, muidugi on väga oluline, et Euroopa Parlament on tähtsat rolli mänginud Ähm, aidates äh, pilootprojekte ellu kutsuda, ettevalmistavaid meetmeid võtta äh, ja aidates koordineerida äh, vahendite suunamist strateegiate elluviimiseks. suur tänu! aitäh teile selle informatsiooni eest. kui raportöör soovib nüüd omalt poolt midagi lisada, siis annan raportöörile sõna No, non, non voglio aggiungere null'altro alle cose che avete già detto, raccogliamo. ma ei soovigi midagi lisada, arvestame nende soovitustega ja muudatusettepanekutega, see on päris keeruline ülesanne koostada raportit, mis mitte ainult ei kirjelda, vaid ka annab soovitusi, mida võiks arvesse võtta tulevikku silmas pidades, nii nagu ka komisjon juba ütles taasavamine teatud teemade puhul, kui me räägime näiteks rändeküsimustest, see võib viia uute reaalsusteni. sellega võiks raportis tegeleda, aga ma tahaksin välja tuua selle tiheda seose ühtekuuluvuspoliitika ja makropiirkondlike strateegiate vahel keskkonnakomisjon võtab kahekümne kaheksandal septembril arvamuse vastu, Regi võtab novembris arvamuse vastu ja teen ettepanekud äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaegade äh, kehtestamiseks kuusteist septa-, september kell seitseteist. edasi on meil vaja arutada väga olulist äh, raportit Äh, mis puudutab Euroopa Liidu piirkondade ja linnade rolli. ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ähm, osaliste konverentsi kahekümne esimesel istungjärgul vastu võetud Pariisi kliimakokkuleppe täitmisel. nüüd äh, koordinaatorid otsustasid selle teema usaldada meie kolleegile Angela Vallinale, palun. Muchas gracias, presidente, buenos dias. suur tänu suur tänu, et te mulle sõna andsite. rahvusvahelise teadlaskonna konsensusega on kinnitatud, et kliimamuutused leiavad aset ja inimkond on ka selle eest vastutav, aga kahjuks on ka selliseid näiteid, mis meile lausa muret teevad, näiteks orkaan Harvey, aga selliste loodusnähtuste sagenemine äh, on eriti äh, ohtlik ja äh, eriti ühiskonnas, kes selliseid katsumusi ei suuda üle elada. me teame ka, et üleujutuste tagajärjed on tõsisemaks muutunud pinna suutlikkus vet-, imada ei ole enam selline, nagu, nagu ta varem oli. meil on näited selle kohta, kui hirmuäratav on kliima soojenemine ja me teame ka, et äärmuslikud loodusnähtused toovad kaasa inimeste hukku, loodusõnnetused, kuumalained, üleujutused, orkaanid, nende arv kasvab ja nende intensiivsus suureneb iga aastaga ja kliimamuutused mõjutavad iga maailma nurka. Ehm, loomastikku, taimestikku, inimesi, seetõttu mm, kui looduskeskkond muutub, mõjutab see ka inimeste elutegevust ja arengud on täiesti pretsedenditud. parimal juhul on või parimate arvutuste järgi mõõdud kliimamuutused seitsekümmend viit protsenti Euroopa Liidu elanikkonnast. ja kliimamuutused võivad mõjutada Euroopa Liidu regioone väga erinevalt. ja kliimamuutused tekitavad ka erinevate regioonide või suurendavad ka erinevate regioonide vahelisi erinevusi. eriti raske on kliimamuutusi tala, taluda ähm, madalama sissetulekuga inimestel, ähm, terviseprobleemidega elanikkonnal sada üheksakümmend viis riiki on Pariisi kokkuleppe kaheteistkümnendal detsembril kaks tuhat viisteist vastu võtnud eh, ning otsustati vähendada kasvuhoonegaasid, gaaside eh, kogust, heiteid oluliselt ning samuti tegeleda kliimamuutustega kohanemisega. ning nüüd tahaksime näha et et me suudaksime piirata kliima soojenemist ühe koma viie kraadi võrra. selleks on vaja teadusandmeid, et me saaksime erinevaid andme, arengumudeleid välja töötada, arvestades siis äh, madalamate heitkogustega piirkondadega. me tahaksime pakkuda ka äh, arenguriikidele abi selleks, et nad suudaksid kliimamuutustega kohaneda. kahju muidugi sellest, et USA taganes kliimakokkuleppest ja samas on USA maailma suuruselt teine kasvuhoonegaaside heidete põhjustaja. president Trump, Trump on öelnud, et tema majandus on tähtsam kui maa, maakera tulevik. aga rahvusvaheline üldsus peaks edasi minema kliima soojenemise vastaste võitlusega, vaatamata sellele, mida teeb USA. meil on järgmise viieteist aasta jätkusuutliku arengu eesmärgid, mis sisaldavad ka kliimamuutuste vastast võitlust ja see ongi nagu äh, meie strateegia tuumaks meil on ka konkreetseid meetmeid välja pakkuda, näiteks linnade jaoks kiiresti tuleks võidelda kliimamuutuste vastu ja kliimamuutuste tagajärgede vastu, selleks et tagada turvaline areng. meil on vaja selleks turvalist ja ohutut energiatootmist, säästlikku energiatootmist. me tahaksime selle kaudu muuta äh, ka äh, linnakeskkonna kliimamuutustele vastupidavaks Euroopa Liidu eh, kasvuhoonegaaside heited moodustavad üheksa protsenti maailma heidetest ja suur osa nendest tuleneb linnadest. seega me peame igal juhul jääma kindlaks COP kakskümmend üks kokkuleppele ning töötame välja eh, eh, poliitika, mis võimaldaks meie linnadel ja meil Euroopa Liidul tervikuna olla ülejäänud maailmale eeskujuks meil on piisavalt vahendeid, et olla nutikas, äh, taiplik, äh, arendada välja äh, strateegiad, mis võimaldab majandust arendada ja elanikkonna heaolu parandada ja teha seda jätkusuutlikult ning kestlikult. keskkonnaküsimustes jääb ehk, jääb võib-olla USA oma praegusele otsusele kindlaks, administratsioon, ma mõtlen, aga kodanikud saavad ikka kaasa minna eh, nende uute lahendustega, eh, mis eh, näiteks ka meil on vastu võetud kliimaenergia paketis, vähendades kasvuhoonegaase kahekümne protsendi võrra aastaks kaks tuhat kakskümmend, vähendad kakskümmend protsenti energiatarbimisest peaks tulema taastuvallikatest ning samuti tuleb suurendada energiakasutuse tõhusust. see peaks olema meie eesmärk. me sooviksime näha ka et, et kakskümmend seitse protsenti meie energiatarbimisest äh, tuleks aastate pärast taastuvenergiaallikatest, meil on äh, ka soov, et kahe tuhande viiekümnendaks aastaks oleks juba kaheksakümmend protsenti ta-, tarbitavast energiast taastuvenergiaallikatest. samuti on vaja arvestada, et Euroopa Liit on kliimamuutustega kohanemise strateegia, meil on kaheksa erinevat tegevuskava, ma neid siin ei hakkagi nimetama, sellepärast et ma ei taha liiga pikalt kõnelda Euroopa Komisjon võttis vastu kahe tuhande kaheksandal aastal linnapeate pakti, mis võimaldab kaasata ka kohaliku tasandi juhte äh, selleks, et Euroopa Liidu kliimaeesmärke saavutada, kliima ja energia eesmärke. kaks tuhat neliteist täiendati seda alli- äh,, algatust äh, ähm, algatusega Mayors Adapt, linnapead kohanevad äh,, seal olid siis juba arvesse võetud äh, kliimamuutustega kohanemise meetmed ning allkirjast, kokkuleppele allkirja andnud äh, linnad teevad koostööd selleks et, et neljakümne protsendi võrra vähendada kasvuhoonegaase aastaks kaks tuhat kolmkümmend. samuti lepiti kokku integreeritud lähenemises kliimamuutustega kohanemiseks. samuti seoses turvalise ja ligipääsetava taskukohase energiaga kõigile. seda pakti laiendati. soovitakse juba maailma linnapeade pakti luua selleks, et ühendada linnu ja linnapäid üle maailma et siis olla kliimamuutuste võitluses esirinnas. selle kuu alguses oli nimetatud paktile allkirja andnud üle seitsme tuhande viiesaja linna. aastal kaks tuhat kuusteist toimus mitteametlik linnaarengu eest vastutavate ministrite kohtumine ja võeti vastu Amsterdami pakt Amsterdami kokkuleppega määratletakse eesmärgid erinevatel tasandil, haldustasanditel, liikmesriigi, regiooni ja kohalikul tasandil, et koostööd teha. Amsterdami pakti toetavad kolm ühenduse instrumenti, parema õigusloome instrument, finantseerimise äh, Äh, parandamise instrument ning äh, äh, teadmistepõhise arengu instrument. ja nüüd tuleb kuidagi ka õhukvaliteedi ja rände ja vaesuse küsimus lõimida kliimapoliitikasse majutusprobleemid, tööhõive, koolitus, väljaõpe, kohaliku majanduse arendamine, energia, energeetiline üleminek, jätkusuutlik maakasutus, jätkusuutlik loodusressursside kasutamine, digitaalne üleminek, avalikud hanked, innovaatika kõik seda võib seostada jätkusuutliku arenguga ja eh, kliimamuutuste vastase võitlusega, kõik ka internetis saadaval. Eh, tahaksime näha, et Euroopa Liidu kliimamuutuste vastane kokkulepe ning kliimamuutustega kohanemise poliitika aitavad kaasa õigete otsuste tegemisele ja parendavad meie linnade elukvaliteeti. tahame tagada selle, et tänu säästlikule haldusele paranevad elutingimused meie kodanikel, eriti linnades, sest linnades vastutus kasvuhoonegaaside heitmete, heidete ja äh, kliimamuutuste eest on suur samas on linnad ka haavatavad, aga neil on ka võimalusi lahendusi pakkuda. aislamiento de los edificios y su gestión de la energía, el consumo de bienes, la gestión de residuos, la organización del territorio y la planificación. Eh, linnatransport, jäätmehaldus, linna planeerimine, õhukvaliteet, vastavate standardite väljatöötamine ja järgimine koostöö linna ja maapiirkonna vahel on kõik need valdkonnad, mis aitavad meie ühistele jõupingutustele kaasa. tahaksime, et meie kliimamuutustega kohanemise poliitika oleks asjakohane, vastuvõetav seetõttu tuleks kõiki neid aspekte, millest ma rääkisin, arvestada, lõimida nad meie lahendustesse, äh, koordineerida tegevust äh, nii vertikaalselt kui horisontaalselt. nii nagu ma olen öelnud varem, aga ma kordan seda uuesti, kõik ettepanekud on teretulnud ja vajalikud, ärgem unustagem, et Ähm, kliimapoliitika ei ole äh, ideoloogiline poliitika, me oleme kõik samas paadis. tähtis on, et me oskaksime äh, kliimamuutustega kohaneda, et meie äh, poliitikad oleks täpselt defineeritud nii regioonidele kui linnadele. Euroopa poliitika, kliimamuutuste poliitika peab olema osa ühtekuuluvuspoliitikast. nüüd erinevate meetmete raamistik tuleb äh, täpselt paika panna, defineerida see on seotud äh, meie ühiskonna dekarboniseerimisega, taastuvenergiaallikate kasutusele võtmisega, samuti äh, tuleks korrigeerida oma fossiilkütuste kasutust. kindlasti on võimalik selle kaudu tööhõivet mõjutada ähm, ning luua kestlik, sotsiaalselt õiglane majandusareng. meil on vaja ka äh, siduda keskkonnapoliitika teiste poliitikavaldkondadega, kohanemispoliitikaga, erinevate programmidega kliimamuutuste leevendamine, kliimamuutustega kohanemine on kaks, äh, ühe, ühe mündi kaks äh, poolt. ühest küljest tuleks vastata nüüd äh, kliimamuutustele, piirata kasvuhoonegaaside heidet, muuta energiatarbimise harjumusi, kasutusele võtta taastuvenergiaallikad, aga kliimamuutustega kohanemine tähendab kliimamuutuste tagajärgedega võitlemine, nende äh, tagajärgede ärahoidmine, võimaliku kahju ärahoidmine, transpordis, ehituses, jäätmehalduses, linnaplaneerimises. samuti tuleb liiklusummikuid linnades vältida tähtis on planeerida äh, ja seiret teostada. see on eluliselt tähtis, et meil oleks ka selline pikaajaline visioon sellest, mis me teeme, meie tarbimisest, meie poliitikatest, milline on meie meie elustiil üleüldse. me peame ilmselt sisse viima olulisi muudatusi ja loomulikult on tähtis selles suhtes ka kodanikualgatus, kodanike kaasamine ning äh, teadlikkuse tõus. linnad juba teevad väga palju selleks, et võidelda kliimamuutuste mõjudega. meil on ka vajadus regioonide ülest koostööd teha. ning ähm, vastavalt Euroopa Liidu soovitustele ühtekuuluvuspoliitika äh, põhiliinidele peaks olema keskkonnapoliitikaga meie eelarves äh, arvesse võetud, sest äh, kliimapoliitika elluviimiseks tuleb olulisi investeeringuid teha. tänan. tänan, et te andsite mulle veel natukene kõneaega. meie eesmärgid peavad olema veelgi ambitsioonikamad kui COP kakskümmend üks kliimamuutustega kohanem-, kohanemine kliimamuutustega võitlemine, kõik see on tähtis, aga ma tahaksin teile ka näiteid tuua. räägin halvast planeerimisest, halvast koordineerimisest. muidugi äh, esialgsed ideed äh, võivad tunduda väga head vahel, aga kui me liiga laiali al-, valguvaid äh, eesmärke seame, siis äh, me ei suuda neid saavutada kogu sellel temaatikal on väga olulisi aspekte. tahtsin näited tuua selleks, et täiendada meie arutelu. esimees ütleb, et vabandage, kolleeg, me peame mm, piirama teie kõneaega, me oleme aru saanud, mm, mida te soovite oma raportööris edast-, raportis edastada. Teie raporti projekt tuleb ju esitlusele veel novembris siin komisjonis. suur tänu teile ja nüüd tahaksin anda äh, sõna ka koordinaatoritele, kõigepealt ähm, Rahvapartei kolleeg. Initial thoughts on the report, while I think that is not a report. aitäh! see ei ole raport, kus peaks kõike kliimamuutustega seosevalt, seonduvalt käsitlema me räägime nüüd siin piirkondade ja linnade rollist. COP kakskümmend üks näeb ette, et need piirkonnad pingutaksid rohkem selle nimel, seega ma keskendun ühtekuuluvuspoliitikale, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika keskendub väga suurel määral kliimamuutustega võitlemisele ning paneb paika konkreetsed eesmärgid, mis kaudselt või otseselt panustavad ja mõjutavad kliimamuutusi. kõigepealt eesmärk neli Mm, mis puudutab kohalikku majandust kõikidel tasanditel, nüüd viiendaks, viies punkt, äh, riskihaldus ja kuues eesmärk, mis puudutab ressursitõhusust ja kliimamuutustega võitlust. nüüd eelmisel suvel meie komisjon äh, tõi välja, et viiskümmend kuus miljardit eurot on seotud kliimamuutustega seotud tegevuste rahastamiseks. mina arvan, et see ei ole piisav, aga nüüd me peame keskenduma sellele teemale. täiendavad finantsvahendid, et võidelda kliimamuutustega ning äh, tahaksin korra, korrata üle, et Rahvapartei ei taha siduvaid eesmärke piirkondlikel tasandil. igal juhul ootame koostööd raportööriga selleks, et et ellu viia ja lõpule viia see väga kasulik raport, aitäh! Merci beaucoup. Pour le groupe socialiste, Louis-Joseph. Euh. suur tänu äh, ja nüüd äh, sotsialistide variraportöör, palun. Le changement climatique euh, est une question complexe. kliimamuutused on väga keerukad ja mõjutavad äh, kogu inimeksistentsi meie planeedil. kliimamuutustel on maailmatasandi mõju, vaesus, majanduskasv, jätkusuutlik kasv, ressursside haldamine, kõik on äh, mõjutatud sellest, seega meil on vaja äh, kõikides valdkonnas otsida lahendusi, teadus, on vaja toot-, toetada teadusuuringuid, investeeringuid, innovatsiooni selleks, et saavutada midagi keskkonnamuutustega äh, kohanemisel. meil võiks olla mingisugune ühine Euroopa Liidu seisukoht, vastus kliimamuutustele, see on väga tähtis, et äh, maailma erinevaid jõude äh, mobiliseerida võitluses kliimamuutustega, kaasata noored, noori tuleb julgustada, muut-, muuta oma käitumist, tarbimisharjumusi, see tähendab seda, et kliimamuutuste haridusprogramm, jätkusuutliku arengu haridusprogramm on väga tähtsad, need aitavad meil oma eesmärke saavutada. kliimamuutuste puhul on tegemist tõesti sellise olukorraga, kus on vaja rahvusvaheliselt reageerida, ka rahvusvahelisel tasandil tuleb rohkem noori hõlmata, selleks et jõuda selleni, tuleks liikmesriike toetada selleks, et nad kvaliteetset keskkonnaharidust annaksid, kasutades eh, teadussaavi-, saavutusi äh, haridussüsteemi, selgitades kliimamuutusi ja kasutada ka meediat, sotsiaalmeediat ja mitteametlikke allikaid selleks, et äh, noori harida. Äh, äh, tegelikult ma esinesin siin kolleegi nimel praegu, kes siis ei saanud täna tulla siia. suur tänu teile kes soovib ALDE nimel sõna võtta, variraportööri ma ei näe siin aitäh, variraportööri nimel oleme viimastel nädalatel ja päevadel kogenud äh, Lõuna-Aasias monsuune ja nüüd Kariibi piirkonnas oli ka see väga tugev orkaan. samal ajal Ida-Aafrika põud põhjustab nälga, inimesed peavad oma kodunt lahkuma, nad on kliimapõdenikud ning kliimapõdenikud usuvad, et Euroopas toimunud tegevused mõjutavad otseselt äh, kliimat, seega tõhusad meetmeid on kiiresti vaja, et äh, nende teemadega tegeleda. loomulikult Pariisi kokkulepe on esmane üleilmne kokkulepe, mis on äärmiselt ambitsioonikas. oleme veendunud, et äh, sellel on potentsiaali mõjudega võidelda, kui see ka tõesti tegelikkuses ellu viidaks. seega Trumpi väited, mille alusel ta otsustas kliimakokkuleppest taganeda, ei tugine faktidel. teaduslikud materjalid tõestavad, et kõik riigid äh, ja ka üksikisikud saavad äh, pingutada selle nimel, et vähendada kasvuhoonegaaside mõju seetõttu me leiame, et tuleb pingutada Pariisi kokkuleppe nimel, mis on kasulik kohalikele omavalitsustele ja linnadele, on kasulik tavaliselt ka globaalsel tasandil. seega peame tuginema faktidele, et võidelda kliimamuutuste vastu ning peaksime motiveerima ja julgustama kõiki inimesi, linnu ja piirkondi, et töötada ka kohalikul tasandil parema kliimakeskkonna nimel. tuleb kohaldada meetmeid, et olla paremini ette valmistatud ka tormide, põudade jaoks, sest need üha sagenevad ning globaalne kliima soojenemine areneb edasi ka juhul, kui Pariisi kokkulepe ellu viiakse, seega me peame kõik sellega kohanema, selle nimel pingutama ja see, mida me teha saame, tuleks ära tuua ka selles raportis, see puudutab ka linnade agendat ja energia kasutamist, sest selles vallas rahastatakse väga palju erinevaid innovaatilisi lahendusi ja ma loodan, et see leiab kajastust, aitäh! suur tänu roheliste esin- eh,, esindaja, palun, Robe. E, du iš trijų ES piliečių gyvena miestuose. Miestuose su... suur tänu. kaks kolmandikku Euroopa kodanikest elavad linnades ning viiendik energiast tarbitakse linnades. seega kõige rohkem saastet eh, tekitatakse linnades, nii et käsitleme kõigepealt linnu. ma arvan, et on selge, et poliitika tõhusus pannakse paika ja paneb paika selle, kas meie planeet on olemas ka tulevikus. Pariisi kokkuleppes esimest korda näeme ka neid kohustusi, mida linnad peavad täitma, Euroopa Liit ja liikmesriigid on võtnud kohustuse toota kakskümmend protsenti energiavarudest taaskasutatavatest energiaallikatest ning kakskümmend protsenti ressursse on ka selleks ette nähtud. ühtekuuluvuspoliitika või rahastus näeb selleks ette kakskümmend viis protsenti oma varadest, aga kas see raha, kas seda kasutatakse ikkagi õigel viisil, me peame täpselt paika panema, mis on meie eesmärgid. lisaks on veel maja, vaja ka haldusmeetmeid, et äh, tagada, et seda raha ei arvestataks äh, mitu korda, ühtekuuluvusfond, muud rahastused, need kõik peavad olema omavahel seotud, ja seotud ka sellega, mida liikmesriigid teevad, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend saaksime eesmärgid saavutada. see hõlmab ka kohalikke omavalitsusi, kes peavad saama otsustada, kuidas seda raha kasutatakse selleks, et neid meetmeid elle, ellu viia koha peal. seega me peame olema tõhusamad ja kõ võib-olla kõige tõhusamad omavalitsused, neid võiks ka kuidagi premeerida, nad saaksid mingi auhinna. Nende kogemusi võiks laiemalt tutvustada. piirkondade kogemusi tuleb täiel määral ära kasutada. Nad ei vii ellu mitte ainult riiklikke kavasid, vaid nad vastutavad ka Euroopa Euroopa programmide elluviimise eest kohalikul tasandil. olgu jutt siis transpordist, energiast. me peame parimaid kogemusi omavahel vahetama. peame soodustama piirkondade ülest koostööd. Need piirkonnad, kes kasutavad sarnaseid äh, rahalisi vahendeid sarnaste programmide elluviimiseks energiasektoris on meil vaja revolutsiooni. me peame kasutama nii taaskasutatavaid energiaallikaid, aga ka energiaallikaid tuleb detsentraliseerida nii suurel määral kui võimalik ning energiatarbijad peaksid suutma toota omale vajamineva energia. Neil peaks olema ligipääs energiavõrgustikele, nad peaksid olema omavahel paremini seotud roheline energia peaks siin võtma juhtrolli. mis puudutab tööstusi, siis tuleb rääkida siin rohelisest äh, muudatusest, rohestamisest sama oluline on ka see, et eh, teadusmaailm oleks kaasatud. tehniline areng, seda, tehnoloogiline areng, seda tuleks toetada. nüüd paar sõna ka väliste tegurite kohta, kuigi siin raportis käsitletakse pigem linnu, siis tuleb rääkida ka sellest, kuidas me liigume edasi söepõhistest tööstustest äh, kaasaegsete tööstuste juurde. ja loomulikult on alati vaja ka Euroopa toetust. suur aitäh. EFT äh, variraportööri ka ei ole kohal, seega kuulame Äh, siis Euroopa Komisjoni ära või Rosa on siin siiski, palun. ma ei näinud sind, vabandan. Rosa Demato, palun. okei okay.. Grazie, president. Il tema del rapporto COP ventu-. aitäh. COP kakskümmend üks ja see raport on meie jaoks äärmiselt huvitav ma viitaksin siin ka COP kahekümne ühele. detsembris kaks tuhat viisteist me ei olnud tegelikult Pariisi kokkuleppega rahul, me oleme teadlikud, et muudatusi tuleb ellu viia, arvestades majanduse tegelikku olukorda, inimfaktor on siin tähtis. aga me ei saa lihtsalt äh, tekitada paradigmasid ja pakkuda drastilisi lahendusi, me tahame kahjusid vähendada. kliima soojenemine on fakt. me oleme näinud, et kaks eh, kraadi Celsiusel on see kasvanud või üks koma viis ja liikmesriigid on üritanud eh, neid eh, muudatusi parandada ja kui me midagi ei tee, siis olukord hulleneb kui vaatate ÜRO vastavat raportit, mida tutvustatakse Pariisi konverentsil, siis andmed näitavad, et tõhus elluviimine on äärmiselt oluline selleks, et tagada, et me ei, et me ikkagi saavutaksime selle ühe koma viie kraadise eesmärki. nüüd ligi üheksakümmend protsenti kahjudest, orkaanid, Äh, üleujutused on seotud äh, ilmastikutingimustega. üle kuue tuhande inimese on hukkunud, üle nelja miljoni inimese on kodutud. mida me saaksime teha ühtekuuluvuspoliitika kaudu, et olukorda parandada? Euroopa Liit peab tõepoolest vähendama süsinikupõhiste vahendite kasutamist, me oleme nõus selle kriitikaga. Nende riigipeade aadressil, kes tahtsid kokkuleppest taganeda, aga Euroopa Liit rahastab EFSI-d ja ka fossiilkütuseid, aga kas selle kohta ei öelda midagi, kuidas me Joonia ja Aadria meret haldame? kuidas me saame suhtuda komisjoni, kes ei võitle saastavate tööstusharude vastu nagu terasetööstus, me, me peame vaatama ka peeglisse. muutused peavad alguse saama meie endi seest. miks siis mitte paika panna kasvuhoonegaaside vähendamise täpne kava. meil on sellealaseid tegevuskavasid vaja, mis oleksid paremas kooskõlas äh, Pariisi kliima, kliimakokkuleppega. vähendamine ei tähenda ju elimineerimist. me peame vähendama fossiilkütuste osakaalu maapiirkonnad ja linnad peavad looma uue tootmisviisi, elektri tootmine. kui me tahame tõesti süsiniku kasutamist vähendama, vähendada, siis me peame lõpetama fossiilkütuste kasutamise, aitäh! suur aitäh! Äh, vabandan tõesti, et ma äh, kogemata äh, teid kahe silma vahele jätsin, esiteks. mul on hea meel ka, et komisjoni esindaja on siin, nüüd palun TG Regio peadirektoraadi esindaja või siis kliima peadirektoraadi esindaja. jah, tõesti, me peame omavahel nüüd otsustama, kes mille eest vastutab üks institutsioon muidugi, aga erinevad peadirektoraadid, erinevad temaatikad. suur aitäh, härra esimees, aitäh proua raportöörile. Äh, aitäh selle teema tutvustuse eest. ma kõneleksin inglise keeles. ma arvan, et et Äh, kindlasti äh, võib loota Euroopa Liidu otsustavale käitumisele kliimavastastes muutustes või võitluses me tahaksime äh, järgmisel nädalal olla koos Hiina, Kanada ja teiste riikidega kohal olla Montrealis selleks, et tugevdada oma sidemeid kliimamuutustega vastases võitluses. kohanemine ja äh, tagajärgedega võitlemine on väga tähtsad, seda tunnistati ka Pariisis, Pariisis rõhutati ka äh, kohaliku ja regionaalse tasandi tähtsust, äh, kasvuhoonegaaside heitete koguse vähendamisel, samuti energiasäästlikkuse saavutamisel, koostööl, äh, sidemete loomisel. loomulikult äh, nii linna kui maapiirkondadel on tohutuid väljakutseid seoses äh, kliimamuutustega, üleujutused, kuumalained, aga linnadel on ka väga palju võimalusi. paljudes riikides lähenetakse teemale kui võimalusele midagi ette võtta, see on seotud ettevõtlusega ja seega arvestades linnade tähtsat rolli, keskendume me just läbi linnapeade pakti linnade rollile kliimamuutustega vastases võitluses ning seitse tuhat viissada linna on nüüd ühinenud maailma linnapeade paktiga ja üheksasajas linnas on juba kohanemise strateegiad välja töötatud. riikides, kahekümne seitsmes liikmesriigis on oma eh, riiklikud kohanemisstrateegiad olemas ja tulemused, võib öelda, on väga head kui teid huvitavad linnapeade pakti näited, siis need on olemas avalik veebileht, aga kui tahate aadressi, kolleegid saadavad teile selle. nüüd äh, linnapeade paktist äh, rääkides peab ütlema, et koostöö sõltub äh, linnapeade endi lubadustest, iga riik oma ko-, oma regioonis otsustab, mida ta saab ära teha proua Liina raportöör rääkis kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkidest, aga meil on juba kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärk täidetud kakskümmend seitse protsenti vähendada heiteid, kakskümmend protsenti, kolm protsenti on juba saavutatud ja me isegi jõuame või meil linnapead isegi jõuavad ette Euroopa Liidu eesmärkidest. räägiti ka sellest, milline seos on Euroopa Liidu äh, ülesel paktil, kliimaotsuste paktil ja linnapeade paktil. meil on äh, globaalne linnapeade äh, pakt loodud nüüd, see on integreeritud äh, ÜRO kliimamuutuste raamistikku ja COP kakskümmend kolm kokkutulekul otsustasid liikmes, äh, linnapead isegi laiendada oma võrgustikku äh, selleks, et äh, vahetada kogemusi, samuti me soovime sel teemal riiklike ja mitteriiklike struktuuri, struktuuride vahelist dialoogi edendada. ainult kollektiivsed meetmed võivad aidata seda temperatuuri eesmärki saavutada, mis meil on Euroopa Komisjon on äh, linnade kohta kuus äh, hindamisraportit koostanud eraldi, seitsmes raport ilmselt äh, ilmub ka varsti, praegu kuupäeva veel öelda ei saa, aga te mõistate, see on nii-öelda üleüldisest hindamisprotsessist tähtis on see, et me liikmesriikide kohanemise ja leevendamismeetmeid toetaksime äh, ning kõik, kes linnadest, regioonidest pärit on, äh, kutsuge üles ühinema linnapeade paktiga, sest see on äh, eluliselt tähtis selleks, et Pariisi kokkulepe realiseeruks. muidugi mm, tuleb arvesse võtta ka, et Euroopa Liit on olulisi vahendeid ka selleks eraldanud. vabandan, et ma teid katkestan, aga pean teie kõneaega piirama, sest me oleme ajast maha jäänud. ma ütlesin, et meil on fondid ette nähtud selleks, et linnasid toetada ja et investeeringuid toetada ja kui me nüüd äh, räägime kliimamuutustest, siis vaatamata äh, president Trumpi väljaöeldule on ka USA linnadel partnerlussuhetes oluline roll äh, ning kindlasti on võimalik latti kõrgemale tõsta, vaatamata sellele, et meie väljakutse on ajalooline täna. suur aitäh teile! seega me oleme siis praegu jõudnud lõpule oma esmase arvamuste vahetusega. kõigepealt kallis kolleeg tutvustas meile oma arvamuse projekti. diskussioon on ette nähtud novembriks ja tahaksin tänada kõiki kolleege või muidugi raportööri proua Valinat, kes väga detailselt andis ülevaate sellest, mida raport hakkab sisaldama kõneldes sellest, et COP kakskümmend üks eesmärki ei ole võimalik saavutada ilma linnade jõulise kaasamiseta. ja me peame samuti orienteeruma äh, rohkem ka selle pool, nende äh, regulatsioonide poole, mis aitavad meil eesmärke saavutada. suur aitäh! kõigile, kes osalesid arvamuste vahetuses, järgmiseks järgneb meile koordinaatorite kinnine koosolek, teised, teistel palun lahkuda. pealelõunal on kohtumine Euroopa Kontrollikoja esindajaga ning teiseks härra Lemeetriga kohtumine, tema on TG Regio eh, peadirektor Euroopa Komisjonist. kindlasti on meil neile palju küsimusi esitada, ootame suure huviga neid kahte kohtumist, eh, kohtumiseni pealelõunal ja suur aitäh komisjonile vastuste eest!